Right, good afternoon everybody um.... tere õhtupoolikust kõikidele, läheme oma tööga edasi, sest see jätab meile maksimaalselt aega küsimuste esitamiseks. mul on hea meel tervitada siin volinik Almuniat, kellega ma samuti panin toime meie regulaarse õnnetuse punaste pudelitega, nagu ka täna hommikul viiendal oktoobril kohtusime siis, kui oli äh, riigiabi teemal avalik kuulamine. kaks tuhat üksteist on veel üks selline tulemas, aga nüüd on volinik äh, ka täna meiega ja ta räägib meile sellest, milline näeb välja komisjoni tööprogramm kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja sellest kõlab tõtteid. aitäh, proua juhataja, äh, aitäh, Sharon, selle eest, et kutsusid mind uuesti äh, oma komisjoni esinema. ma räägin sellest, kuidas ma näen tööd konkurentsivaldkonnas järgmisel aastal. kõigepealt aga tahan öelda, et kui ma ei eksi, siis äh, homme te võtate vastu oma resolutsiooni äh, kahe tuhande üheksanda aasta iga-aastase konkurentsipoliitika raporti üle, kohta. nii et tahaksin väljendada kõigepealt tänu suure suurepärase töö eest ja panuste eest, mis te kõik olete andnud äh, raportöör härra Eppinku töösse. kõigepealt äh, nüüd siis äh, komisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogrammist A-teemana kartellid. kartellide vastane võitlus on keskse tähtsusega ja meie tegevus selles valdkonnas on veelgi vajalikum praegusel raskel ajal, kuna me ei tohi lubada majanduse kahjustamist sellise praktika poolt. sel aastal me oleme teinud kuus kartelliotsust, kõige viimane neist puudutas kartelli äh, kaheteistkümne lennufirma vahel ja neile tehti trahv umbes kaheksasada miljonit eurot kokku. Äh, sel aastal äh, tuleb veel kartellialaseid otsuseid ja ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Need suured trahvid meie viimases äh, otsuses äh, puusid uuesti hoo sisse aruteludes sel teemal. ma tooksin veel kord välja põhimõtted, millest me lähtume. Äh, trahvid peavad olema piisavalt kõrged, et vältida konkurentsivastast käitumist, kuid nad ei tohiks firmasid pankrotti ajada. ja see õrn piirijoon nende kahe põhimõtte vahel on muutunud järjest õhemaks ja komisjon on oma otsustes, mis sel aastal varem on tehtud, lähtunud just poliitikast, mis on seotud maksejõuetusega ja oleme paika pannud selged kriteeriumid. aga meie põhisõnum ettevõtjatele peab igal juhul olema, et kõige parem poliitika äh, on ähm, hoiduda igasugusest ebaseaduslikust tegevusest ja järgime seda põhimõtet ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Äh, Trüstide vastane tegevus, äh, siseturul ei tohi olla mingeid ka eraviisilisi tõkkeid konkurentsile ja majandus äh, peab pakkuma parimaid tooteid ja teenuseid parimate hindadega. meie tegevus puudutab olulisi sektoreid nagu infotehnoloogia, energia, telekomid, maksesüsteemid muuhulgas. Äh, IKT-sektor on eriti tähtis, äh, arvestades, et selle sektori dünamism on äh, plussiks majandusele üldiselt. tänastes uudistes öeldi, et me avasime ametliku menetluse seoses Google'iga, aga ma tahan väga selgelt praegu välja öelda, et see ei tähenda, et tingimata on mingi probleem. praeguses faasis ei saa seda öelda. me uurime asja väga põhjalikult äh, seoses Google'iga, eriti mis puudutab äh, otsingutulemuste äh, seadmist teatud moel. aga konkurentsi säilitamine kõikide osaliste vahel, sealhulgas väiksemate ja innovatiivsete firmade vahel, peab ka tulevikus säilima. energiavaldkond äh, komisjon on siin suurendanud oma turistide vastaste uurimistega seotud tegevust ja me oleme teinud äh, kaks kohustustega seotud otsust ja need puudutavad ka struktuurseid abivahendeid ja aitab kaasa elektrihindade vähendamisel loodetavasti ja äh, Äh, toetame telekomiturgude liberaliseerimist, sealhulgas on olnud näiteks Poolas ja Slovakkias teatud juhtumid, mis on seotud äh, hinnasurvega. ja ka Mastercardi kokkulepe kaks tuhat seitse äh, ning see aasta jätkame Visa Euroopa alast tegevust ja ühtsete euromaksete valdkonnas me soovime selle lõpuleviimist ja konkurentsi edendamist ja soovime vältida kõrgemaid hindu. reguleerimine ja konkurents peaksid käima käsikäes. lisaks äh, sisulistele küsimustele, mis puudutavad kartelle ja trustide vastu tegevust, ma leian, et äh, menetlused, mille raames uurimine toimub, mm, on samuti väga olulised, seal peavad olema õig-, tasakaalustatud kaitseõigused ja nii edasi. ma arvan, et meie süsteemides on ka praegu päris head äh, õiguskaitsevahendid, aga me analüüsime seda valdkonda edasi ja konsulteerime ka avalikkusega, et äh, menetlusi veelgi parandada ja meie süsteemi paremaks muuta. järgmine aasta pakume välja näiteks äh, trustide vastase menetluse parima praktika dokumendi Äh, ettevõtete ühinemised. Äh, me tahame distsiplineerida firmasid selleks, et nad oleksid valmis ka globaalseks konkurentsiks. Äh, Euroopa ettevõte, kes tahab olla juhtival kohal maailmas, peab olema konkurentsiliider kõigepealt Euroopa siseturul. ka majanduslangus on puudutanud eh, firmade ühinemist, eh, sel aastal on olnud kakssada kuuskümmend sellealast eh, teadet. see on umbes sama nagu eelmisel aastal ja umbes kaks kolmandikku kahe tuhande seitsmenda aasta tasal. kahe tuhande kümnendal aastal oli meil ainult neli teise faasi ühinemiste uurimist kaks nendest, Unilever Saloli ja Katamonsona, on äh, lõpetatud eelmine nädal, Olympic Egan juhtum lõpetatakse jaanuaris. eelmisel kuulamisel ma tõin teile ka andmed riigiabi äh, kasutamise kohta kriisi ajal finants- ja mittefinantssektoris. homme ma esitan volinike kolleegiumile äh, riigiabi punktitabeli mis näitab, et äh, see on põhiliselt antud äh, finantssektori toetuseks, teistes sektorites äh, on trend stabiilne ähm, oma resolutsioonist olete komisjonil hinnata nende meetmete mõju, ma olen täiesti teiega ühel meelel ja ma olen oma talitust erinevatel äh, talitustel palunud ette valmistada üksikasjaliku analüüsi meetmetest finantssektorile. see on aga üsna raske ettevõtmine, arvestades, et peamised vastutajad meetmete tõhususe eest on liikmesriikide valitsused. konkurent, komisjon saab hinnata abi kasutamist lähtudes konkurentsieeskirjadest ja vastavusest nendega, aga ma loodan, et me suudame teile siiski pakkuda head analüüsi. ja see on alu-, aluseks arutelude kahel, aruteludele kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, nii nagu paljud teist on soovinud. mis puudutab riigiabi eh, režiimi Äh, laiendamist, siis põhimõtteliselt selline režiim ei tohiks igavesti kesta, vaid seda võiks lubada vaid majandusraskuste ajal. nüüd tuleb see järk-järgult kaotada, miks järk-järgult nagu sügisestes prognoosides näha, on märke majanduse taastumisest, aga mm, eriti finants- ja tööturul on olukord endiselt raske. me jälgime seda, kuidas turud reageerivad fiskaalsele konsolideerimisele, eriti mõningates europiirkonna riikides. homme ma pakun välja kolleegiumile, et teatud eh, ajutisi meetmeid võiks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal jätkata. Eh, minu ettepanek sisaldab järk-järgulist eh, selliste meetmete kaotamist, kuid me soovime toetada firmade eksporti ja innovatsiooni rasketel aegadel. kui turg võimaldab, siis esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist peaksime äh, tagasi pöörduma tavalise riigiabi režiimi juurde. ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal te võite siis oodata minult äh, sellealaseid ettepanekuid komisjoni tööprogrammis on minu valdkonnas veel mõningaid algatusi kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks, näiteks äh, turistide vastaste kahjutasude kvantifitseerimine, äh, emissioonikaubanduse süsteem, äh, meretransport, laevandus, lennujaamadele ja lennufirmadele antud riigiabi hindamine meil on kaks läbivaatamist, mis puudutavad eh, üldhuvimajandusteenuseid. üldhuvimajandusteenused, nagu te teate, kahe tuhande viiendal aastal komisjon võttis vastu eh, meetmete paketi, nõndanimetatud Monte Cruzi pakett, selleks, et eh, tagada suuremat õiguskindlust seoses üldmajandushuvi teenuste finantseerimisega. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimub meil vahehindamine ja see põhineb aruannetel, mille on esitanud liikmesriigid ja ka avalikul konsulteerimisel, mis lõppes septembris. ma tahan äh, selgitada erinevust äh, üldhuviteenuste ja majanduslike üldhuviteenuste vahel ja ka seda, millal avaliku teenuse rahastamine äh, kvalifitseerub riigiabiks. enne, kui komisjon võtab vastu vastavad otsused, saadetakse hindamisse raport ka parlamendile, teistele Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele kunagi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses. veel üks algatus puudutab äh, horisontaalse koostöö reegleid, seda arutasite ka eelmisel nädalal, kaks peamist äh, elementi on seotud standardite kehtestamisega ja teabevahetusega. kõik need peaksid olema paremini kohandatud nii, et nad on läbipaistvad ja äh, klientidele suunatud. uued suunised võetakse vastu veel enne selle aasta lõppu. Äh, ning siis veel koos kolleegide Redingu ja Taliga olen esi-, esitanud informatsiooni komisjonile, kus on välja toodud äh, põhimõtted, mis puudutavad algatusi, mis on seotud sellega, et kuidas kaitsta Euroopa kodanike ja firmade õigust ähm, saada hüvitust, samas äh, vältida äh, kohtusüsteemi kuritarvitamist kui kõik läheb plaani järgi, komisjon äh, lepib kokku ühises Euroopa lähenemises kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja selles raamistikus esitan ma ka konkreetse ettepaneku trustide vastaste kahjudega seotud tegevuste osas. ma võin kinnitada, et äh, Euroopa Parlament äh, on täielikult kaasatud meie tavapärases seadus, õigusloome menetluses ja ma loodan ka teie toetusele selles algatuses, suur tänu! Thank you, thank you very much. suur tänu. I will read out the uh, suur tänu, härra volinik. ma loen ette sõnasoovijate nimekirja. And I, I propose that we do ma teen ettepaneku, et äh, teeme nii, et üks küsimus, üks vastus. ja palun nii küsige kui vastake lühidalt uh,. Uh, Jose Garcia Magallo uh,, Andreas Schwab uh,, Ramon Tremosa, Sophie Intveld, Werner Langen, Philippe Lamberts, Vicky Ford uh,, Antolin Sanchez Prosedo. Anybody else want to come in? kas keegi veel soovib sõna? lehvitage kohe. ei, Jose. Muchas gracias eh,, presidenta. Como le he anunciado. aitäh, proua esineja. Fair play on alati olnud väga oluline ja mul on väga hea meel, et kom-, et härra Almunia on komisjoni asepresident, vastutab konkurentsi eest ja seetõttu on need küsimused nüüd talle määratud. kahekümne kuuendal septembril me ütlesime, et meil oli kahtlusi Hispaania varuplaani osas. järgmisel päeval ütles valitsus, et äh, et seisukoht tuleks selgelt välja öelda. nüüdseks on äh, öeldud et äh, erainvestorid peaksid pa-, äh, pankade päästmises osalema, seda, selle ettepaneku tegi äh, proua Merkel, see on seotud funktsioneerima siseturuga ja loomulikult ka eurosüsteemi toimimisega. tegemist on teemadega, mida meie komisjon peaks käsitlema. ma ka ütlesin, et millised mured meil täna on, ma loodan, et te suudate ka neile küsimustele vastata. küsimuseks on, et kas on kahtlusi, et Hispaania peab vastu võtma need, need plaanid, mis olemas juba on ja on kahtlusi ka, et kas varuplaan on olemas ka, ja tõsteti ka riskipreemiat, kuna spekulant, spekulantide rünnakute tõttu, tõttu ja proua Merkeli on teinud ka ettepaneku, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast peaksid erainvestorid osalema pankade päästmisel. esmalt arvan ma, et me peame olema ettevaatlikud. jälgima seda, kuidas, kuidas, milline on turgude areng järgnevatel nädalatel. me peame olema ettevaatlikud ka selles osas, et kuidas me av-, avalikkuses reageerime turgude arengule, mida me avalikkusele ütleme. ma arvan, et kõik, kes me siin oleme, peame olema selgesõnalised, me peame koordineerima oma seisukohti, mida me avalikkuses esin-, esindame ja me peame jätkama äh, nii, nagu me oleme otsustanud ja ma juba olen öelnud ja ma kordan veel kord, et Hispaania valitsus teeb seda, mida tegema peab. tegeldakse eelarve konsolideerimisega, rahandussüsteemi ehk hoiukassade süsteemi parandamisega, ka tööturu olukorda parandatakse ning Hispaania peaminister tegi ka ettepaneku viia läbi per-, pensionireform, reform ja edendada äh, nii kesk- kui pikaajalises perspektiivis konsolideerimist, Hispaania teeb seda, mida ta tegema peab, see on kindlasti väga raske, aga äh, tegutsetud on otsustavalt ja ma arvan, et väga hästi ja Hispaania väärib toetust nii Hispaanias siseselt kui väljaspoolt. Euroopa Liit ja majandusminist-, rahandusministrid viimasel nädalavahetusel ju ka kinnitasid seda, me loodame, et äh, hispaanlased toetavad seda poliitikat ja meie vastutustundlike eurooplastena peame tegema kõike, mida võimalik, selleks et kaitsta eurot äh, turgudel äh, rünnakute eest. ülemkogu eurorühm ECOFIN ja parlament ja Euroopa Keskpank on võtnud, võtnud meetmeid ja ra-, majandus- ja rahaliitu on parandatud Iirimaa muredele reageeriti, nüüd meil on olemas selged reeglid, selged eesmärgid, enne kriisi ei toimunud mingit kontrollimist, nüüd aga on finantsturge hakatud rohkem reguleerima, kõik peavad äh, tegutsema koordineeritult ja ühiselt tõrjuma turgudelt tulenevaid rünnakuid. aitäh, Andreas, palun! aitäh, ma tahaksin teid kõigepealt õnnitleda, härra volinik, äh, selle eest, et te Google'i äh, vastu olete algatanud kartelli kokkuleppe vastase menetluse. Euroopa Parlament on seda juba ammu nõudnud. tegemist ei ole ju sellega, et äh, Google oleks juba ette hukka mõistetud, nagu te ütlesite, vaid äh, see annab meile Mm, teadmisi selle kohta, mida me oletame, et äh, otsingumootori äh, kodeerimisfunktsioon ei võta arvesse teatavaid asju, mida ta arvesse võtma peaks, äh, ma ootan väga selgitust selle kohta, ma loodan, et et te väga põhjalikult tegelete selle ettevõttega, nagu me oleme harjunud, et Euroopa Komisjon seda teeb. me oleme võlgu oma kodanikele selle uurimise, sellepärast et kodanikud ju ei äh, saa aru sellest, mis otsingumootori taga on. aga see, mida me näinud oleme, seda ma väga tervitan, ma väga tervitan seda, mida ütlesite punktis kaks kartellide kohta, et eh, sanktsioonid peavad olema piisavalt kõrged selleks, et eh, vastavate reeglite vastu patustajaid ähm, hoiatada ja heidutada, aga et need trahvid ei tohi olla ka piisavalt äh, nii suured, et äh, tekitaksid majandusraskusi. me oleme nõus sellega, aga tegemist on sellise poliitikaga, mida Euroopa Parlament on alati äh, toetanud. ma küsiks, et miks Euroopa Komisjonil on raske seda põhimõtet, mis on iseenesest väga mõistlik, äh, ka äh, konkreetsetesse õigusaktidesse mm, kirja panna ja see võiks, e, selleks, et ettevõttel oleks õiguskindlus, et e, Euroopa Komisjon igal üksikjuhtumil ka seda teeb, mida te olete kirja pannud. ja viimane asi, te rääkisite rohelisest maa, e, raamatust ja uutest konsulteerimistest, mis puudutavad kollektiivseid õiguskaitsevahendeid. minu mulje on, et kollektiivseid kaebusi. ja mul on mulje on, et Euroopa Komisjon üritab uusi äh, variante leida, kuidas kuidas äh, tarbijad saaksid ühiselt kaebusi esitada, aga me üritame siiski vältida Ameerika äh, olude vältimist, et kas teie uus konsulteerimine, uus roheline raamat on suunatud ka sellele, et me väldiksime Ameerika oludes tekkimist Euroopas? suur tänu, härra Schwab, kõigepealt üks selgitus. see menetlus, mis algatati Google'i vastu, ei olnud kartellilepingu, vaid trusti vastase menetluskorra kohaselt. Te siin vast mäletate, et aasta alguses jõudsid meieni kolm kaebust. osaliselt olid need seotud otsingumootori eh, tege-, tegevusega ja osaliselt äh, reklaamiga, mis on seotud Google'iga. me analüüsisime neid kaebusi, me oleme olnud väga tihedas kontaktis Google'iga, tuleb tunnistada, et nad on meiega väga tihedat koostööd teinud, andsid meile väga palju infot, mida me oleme ka analüüsinud. ja me lõpuks järeldasime, et meie käsutuses oleva info põhjal ei saa me tagasi lükata neid kaebusi, me peame süviti veel uurima seda olukorda ja ma arvan, et kõigil oleks, kõigi jaoks oleks parem, kui menetlus oleks ametlik, et me ei tegutseks edasi mitteametlikult. ma olen rahul, et Google reageeris samuti menetluse algatusele, nad ütlesid, et nad on valmis meiega koostööd tegema, meil on tarvis seda koostööd loodetavasti saame me nii probleemid lahendada, ma ei saa ju ennustada, milline saab olema juurdluse tulemus, aga ma võin teie ja kodanike ees kinnitada, et mina, kes ma kasutan Google'it korduvalt iga päev, et me viime selle juurdluse lõpuni ja, ja siis saame me teatada, kas on probleeme või mitte. ja siis tegutseme edasi vastavalt. nüüd trahvid ma nõustun teiega, et trahvid peaksid olema piisavalt kõrged, et äh, heidutada. samuti nõustun ma õiguskindluse, teie õiguskindluse osas. meil on olemas õiguslik alus, kehtestamaks trahve kas kartellilepete või trustivastase tegevuse käigus, me oleme avaldanud ka oma suunised, kus on sees kriteeriumid, mida me kasutame määramaks trahve ja nende suurust. Need suunised on avalikud. see, kuidas me neid suuniseid kasutame, peaks olema võimalikult öö, täpne ja me kavat-, so-, üritamegi seda olla ja igatahes viimane sõna on öelda ju kohtul. niisiis iga kord, kui üks osapool kaebab meie trahviotsuse kohtusse, siis ütleb viimase sõna kohus. seega meie tegevus on õiguslikult vägagi kaitstud. minu arvates on meie süsteem hea. on esitatud ka arvamusi, et kuna me kaasame inimõiguste konventsiooni, Strasbourgi konventsiooni oma õiguslikku raamistikku, toob see endaga kaasa muudatusi, mina selle arvamusega nõus ei ole. me kaasame selle ju omaenda süsteemi, mille me alles jätame. samuti jätame me alles oma trahvimispoliitika. tavaliselt on kohus oma otsustes meid toetanud aga me alati näitame austust ülesse ko kohtu vastu. mis puudutab kollektiivhagisid, siis nagu me teada andsime juba esimesel kuulamisel jaanuaris siin, siis on komisjon kollek-, on komisjon kollektiivhagide menetlusega palju tihedamalt seotud. Vivian Reding on õigusvolinik, äh, härra Tali on ähm, tarbijakaitsevolinik ning mina ole, me oleme kõik kolmekesi sinna kaasatud ja me tegeleme horisontaalselt selle kollektiivhagi protsessiga. tegemist ei ole lihtsa menetluskorraga, meil on tarvis oma tegevust Euroopa tasemel paremini koordineerida, aga meie lähenemine peab olema kõikehõlmav, sest äh, hagidega tullakse välja riiklikul tasandil, kus on erinevad äh, kombed ja traditsioonid. me tuleme välja nüüd uue konsultatsiooniprotsessiga, mille tulemusena töötame me välja komisjoni lõpliku seisukoha kollektiivhagide küsimuses ja kui komisjon on selles osas kokkuleppele jõudnud, esitlen ma oma kolleegidele ja siis ka parlamendile oma algatust, mida ma juba lubasin eraisikute kollektiivhagide asjus. ma ei oska praegu ennustada, millised on selle algatuse üksikasjad, aga ma olen äh, kindlal veendumusel, et me peame vältima äh, nendes kõigile teadaolevates süsteemides aset leidvaid kuritarvitusi. suur tänu! aitäh! tere tulemast meie komisjoni, härra volinik, mul on mõned küsimused, mis puudutavad uut pankade reguleerimiskava Hispaanias. kolm nädalat tagasi Luis Garcia de Palacios äh, ütles ühe Hispaania hoiukassa panga kohta, et kasutati avalik, riigi rahasid selleks, et maksta pankade, pangatöötajatele ja et ähm, ettevõtetele laene ei antud. ja nüüd äh, peaks ju tegemist olema ebaausa konkurentsiga, ma tahaks teada, mida komisjon sellest arvab. ning veel üks küsimus, mõnel hoiu-, mõned hoiukassad on sellelt äh, päästmis, sellest päästiskamast saanud raha ja saanud äh, nelja koma viie protsendi saanud laenu nelja koma viie protsendise intressiga, et see on palju äh, kõrgem intressimäär kui nende pankade puhul, kes ei ole vajanud päästmist, et kas siin on ka tegemist kõlvatu konkurentsiga? aitäh, ma õnnitlen teid äh, pühapäeval toimunud valimistulemuste puhul ma arvan, et äh, pangad loomulikult peavad maksma oma töötajatele palka. aga ma arvan, et tegemist ei ole vaatu konkurentsiga. Need äh, abirahad, mida on lubatud anda finantssektorile, loomulikult on need pärit avalikest vahenditest äh,, seejuures on arvestatud kõigi nende reeglitega, mis on kirjas meie suunistes äh, eelnevalt on nendele riiklikele abikavadele antud luba. meie komisjoni teenistused on vastavaid lube välja antud ja ette on nähtud ka tagatised, likviidsuse toetamine, halbade laenude vä mahu vähendamise, miseks ette nähtud abi ja kõigi liikmesriikide vastavate tegevuskavade puhul või Euroopa tasandil koostatavate kavade puhul on selge, et nad peavad ähm, järgima selgeid reegleid, nimelt neid suuniseid, mis kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal paika pandi, need äh, on endiselt kehtivad, vahel on nendest kinnipidamine kerge, vahel on kerge otsustada, kas need, kas, kas abi on suunistega kooskõlas, vahel on selle otsustamine raske ja ilmselt ei ole saladuseks, et praegu on finantsasutustes arutelu äh, ka selle üle, et üks Saksa pank, Westel B, äh, sellest me oleme juba palju rääkinud, et kahe tuhande üheksandal aastal tehti selle kohta otsus ja järgnes veel üks arutelu, tuli algatada menetlus, kaks nädalat tagasi oli mul äh, koosolek vastavate ametiasutuste esindajatega Saksamaalt, ma rääkisin ka panga esindajatega äh, selleks, et ähm, rääkida sellest, et kuidas see restruktureerimine võiks läbi viia, nii et on lihtsaid juhtumeid, keskmise raskusega juhtumeid ja väga raskeid juhtumeid. Hispaanias on ka sellised kavad olemas, seni on tegemist olnud lihtsate juhtumitega. ja muidugi võib olla tegemist olnud ka juhtumitega, kus ei ole reegleid järgitud, kus äh, Hispaania ametivõimud on pangad on vastavad kavad koostanud, on näinud ette selged reeglid ettevõtete jaoks. ja loomulikult on ka kavad, mis on koostatud komisjonis ja siis peame meie e, neid kontrolli, nendest kinnipidamist kontrollima. aga ma arvan, et Hispaania finantsasutuste, krediidiasutuste puhul on seni olnud vähe probleeme, mõningates aspektides on olnud läbirääkimisi, aga võrreldes teiste juhtumitega võib öelda, et äh, Hispaania olukord on tegelikult olnud väga selge ja lihtne. et äh, üpris kerge on olnud neid äh, plaane ellu viia yes,. suur tänu, Sofi! suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra volinik! teie sissejuhatuse eest. tuleb tunnistada, et täna ma ei olnud kõige paremas tujus, aga nüüd on mu tuju palju parem pärast teie plaanide ärakuulamist. mind rõõmustab ka see Google'i juhtumite uurimine olgem ausad, Google on suurepärane ettevõte, innovatiivne, ta pakub teenuseid, mida ennem olemas ei olnudki, aga tõsi on ka see, et meie koda on avaldanud korduvalt muret Google'i domineeriva positsiooni üle. ma isegi äh, korraldasin juba kolm-neli aastat tagasi Google'i äh, äh, asjus kuulamise seminari. samuti tuleb uurida online reklaami küsimusi otsingumootorite puhul. see on ka seotud homme hommikul hääletusele mineva raportiga. ma tean, et te ei saa midagi selle juhtumi kohta öelda, sest te ei tea, millised on lõpp, millised lõpptulemused sellel saavad olema, aga ma sooviksin paari selgitust. kõigepealt, mind hämmastab, et kõik, kogu see protsess on nii aeglane kõigepealt komisjon hakkas tegutsema alles siis, kui esitati kaebus seda tehti veebruaris kaks tuhat kümme, see on juba üheksa-kümme kuud tagasi. ja te räägite siin väga ettevaatlikult sellest, et ei ole mingisuguseid fakte, mis näitaks, et midagi on valesti, me lihtsalt uurisime seda kaebust, aga kui teil on üheksa-kümme kuud olnud aega, siis peaksite te ju enam-vähem teadma, milles probleem on selle kaasuse puhul seega ma tahaksin uurida, kui sügavale on komisjon valmis minema. teiseks, mis puudutab seda Google'i mis puudutab seda Google DoubleClicki, nende tütarfirmat, siis ma tean, et see on ainult Euroopa juhtum ja kaebanud, kaevanud on Euroopa ettevõtted aga ma olen kindel, et te olete rääkinud ka kolleegidega USA-s. kas teil on plaanis nendega jällegi koostööd teha? ma kordan sama küsimuse üle, kas komisjon on valmis seda küsimust laiemalt vaatama? uurima tervet seda sektorit. meil on tarvis ettevõtteid nagu Google aga samas on meil tarvis siin valdkonnas ka konkurentsi. otsingumootorid ja kõik nendega seotu on juba elementaarne teenus nagu vesi või elekter. meil on seda tarvis ja me ei saa nõustuda sellega, et üks ettevõte domineerib nii tugevalt, olgu nad nii meeldivad kui tahes. me ei saa ju nõustuda sellega, et tooraine on pärit ühest allikast ja sama kehtib ka siin. suur tänu! suur tänu, ma mõistan, miks te arvate, et me reageerisime nii aeglaselt nendele kaebustele et me oleksime pidanud hakkama tegutsema juba seetõttu, et me teame, kuidas Google või mõned muud ettevõtted toimivad ja oleks pidanud siis ex officio alustama selle menetlusega ilma ennem kaebusi. Need asjad ei käi nii lihtsalt. Google'is klikata on väga lihtne, aga väga raske on mõista, miks klikkides jõuab meieni teatud osa infost ja teatud info meieni ei jõua. mina ei ole arvutiekspert. aga ma võin teile kinnitada, et kui ma kuulan eksperte, siis äh, vastus ei ole lihtne. ei ole lihtne ka järeldust teha, et on tegemist rikkumisega. samuti ei saa teha kiiresti järeldust, et probleeme üldse ei ole, seetõttu algatasimegi me juurdluse. infot oleme me saanud tohutul hulgal nii kaebusesitajatelt, kui ettevõtjalt, ettevõttelt endalt. ja nüüd, kus me ametlikult oleme juurdluse avanud, saame me vahest veel rohkem infot ka kolmandatelt osapooltelt, kes meiega koostööd teevad, loodetavasti. kui sügavale soovime me selle juhtumi puhul minna? me soovime lõpuni minna välja aga vahel see tahe minna lõpuni ei ole päris ühildatav tahtega ühel hetkel see juhtum ka lahendatuks lugeda. tegemist on väga keerulise kaasusega. me eraldame sellele piisavalt ressursse, aga see ei ole ainuke kaasus. meil on terves reas sektorites potentsiaalseid äh, konkurentsivõime rikkumise, konkurentsi rikkumise reeg- äh,, juhtumeid, aga isegi digitaalsektoris on teisi probleeme. me teame, et mõningad liikmesriikide konkurentsiametid on algatanud juurdlusi või eeljuurdlusi ja nüüd me kogume kogu selle info kokku me olime ja oleme ka edaspidi kontaktis Ameerika kolleegidega COD-st ja FTO-st. aga loomulikult on siin teatud reeglid, mida tuleb järgida, me ei saa ju lihtsalt uksi avada nagu Wikileaks loodetavasti Wikileaks minu peadirektoraati ei külasta. seega me ootame igasugust koostööd, aga kui me te-, tegeleda üksikettevõtetega, siis on teatud piirangud, mida tuleb austada. nagu seda peavad tegema ka teised ametivõimud, kui me nendega suhtleme sisu poolest ma jagan teie muret. tegemist on uute teenustega, mil, mis on väga kasulikud. see annab meile palju uusi võimalusi, aga samal ajal, nagu näiteks Google'i puhul, tuleb tunnistada, et äh, otsingumootorite turul Euroopas on Google'i käes üle üheksakümne protsendi. jah ma annan oma parima, et äh, teidki teavitada selle juurdluse käi-, käigus, mis täna algus. härra Langen. aitäh, härra volinik, ma tahaks äh, teile teha kõigepealt komplimendi. pärast äh, viit aastat äh, sellist konkurentsipoliitikat, mis oli eelkõige suunatud pressile, olete te nüüd esiplaanile seadnud sisulise konkurentsipoliitika, nii et ma sooviks teile tõesti komplimendi teha selle eest, sest kõik, mis konkurentsipoliitikas saavutada on, seda on võimalik saavutada niimoodi, kui Euroopa Komisjon oma kom-, pädevusi teostab ja nendes valdkondades, mida te kirjeldasite, ka tegutseb. mul on küsimus, mis puudutab äh, rahalist abi äh, finantssektorile. ma mäletan, et äh, proua Krõõsi ajal äh, läks kakskümmend neli tundi aega, kuni Beneluxi pankadele antav abi oli ära otsustatud, aga teie nüüd äh, pärisite temalt vanad juhtumid, nagu näiteks Saksamaa Vestelbee küsimus ongi, et mida tehakse Vestelbeega, sest küsimuseks on, et äh, mis tingimustel ei ole mitte see, et mis tingimustel antakse restruktureerimisabi pa-, pangale, vaid mul on aastaid äh, olnud hirm, et teie peadirektoraadist nende kõrvaltegevuste kaudu äh, toimub äh, pangasektori restruktureerimine ja eesmärgiks on see, et tõrjutaks turult välja Saksamaa äh, hoiukassad, Landespank, Saksamaa mm, liit mm. ja ma tahaks äh, teada, et kuidas äh, toimub uurimine, ilma et äh, firmad peaksid oma ärisaladusi paljon-, paljastama. ja kuidas te hindate äh, finantsstabiilsust pangandussektoris well.? suur tänu, härra Langen. kuidas meie või mina käitume Landespankiga? praegu on meil kolm juhtumit, kolm ümberstruktureerimisplaani, kolm Landespanki. enne käesoleva komisjoni volitusi neli Gruusial otsustati juba Baden-Württembergi Landespanki kohta, mille oli otsus, mis äh, toetas ümberstruktureerimisplaani LVP-le. praegu on veel kolm juhtumit. Nordlandes, Banken, Vesterby. ma ei oska öelda, millal me sellega lõpuni jõuame, aga võin öelda, et kõik kolm juhtumit on erinevad. on mõningaid põhimõtteid, mis on sarnased, aga iga juhtum on erinev. eelmine nädal ma olin Hamburgis ja kohtusin äh, liidumaa ametivõimudega ja Schleswig-Holsteini liidumaa äh, finantsminister oli seal ka ja me arutasime seda konkreetset olukorda. teiste juhtumite puhul ma kohtusin ka Bavaaria ametivõimudega ja et arutada Bayeri panga ümberstruktureerimist. kolm asja, mida me küsime kõikidel juhtudel tagatisena. esiteks, et ümberstruktureerimisplaan ei moonuta konkurentsi, et see ei läheks kaugemale kui see, mis on vajalik avaliku raha kasutamisel ning et Ähm, et pank oleks ka äh, keskmises ja pikas perspektiivis jätkusuutlik ning et äh, kogu protsess oleks õiglane. STLB on kõige raskem juhus, nagu ma ütlesin ka enne, eelmise aasta mais tehti otsus, aga pärast seda on toimunud seitsmekümne seitsme miljardi euro ulatuses eh, toksiliste varade eh, ülekandmist panka ja meie arvates see tähendab riigiabi umbes kolm koma neli miljardit eurot. ja see tähendab kas siis riigiabi tagasivõtmist või lisa ümberstruktureerimist, aga me ei ole saanud äh, kinnitusi ei selle kohta, et see suur riigiabi makstakse tagasi või et on olemas ümberstruktureerimisplaan, millega lisatakse vajalikud summad, et kompenseerida see riigiabi. me suhtleme kõikide asutustega, minister Schäuble, regionaalsed ministrid, panga vastavad esindajad ja enne viieteistkümnendat veebruarit, veebruaris soovime näha ümberstruktureerimisplaani ja oleme Saksa võimudele ka teatanud, missugused elemendid peaksid selles ümberstruktureerimisplaanis olema, loodetavasti me jõuame kokkuleppele. aga kõik need äh, sõnumid näitavad, et erinevates liidumate pankades on probleemid, aga me ei tegele sektori kui sellisega, vaid konkreetsete institutsioonidega, mis antud juhul juhtuvad olema landespankid. landespankidel on samuti erinevad ärimudeleid, mitte kõik landespankid ei tegutse ühe sama ärimudeli järgi. mõned ärimudelid on sellised, mida ma pean jätkusuutlikuks, teised äh, aga sellised, mis vajavad muutusi, enne kui nad jätkusuutlikuks muutuvad. aitäh, Philipp, palun! härra volinik, tere tulemast, äh, ma tahaks keskenduda finantssektorile, te rääkisite teistest sektoritest juba, et mida te kavatsete teha, ma olen sellega rahul, aga mis puudutab finantssektorit, siis üks sõna minevikust ja kaks tulevikust. mineviku kohta te ütlesite, et tuleb äh, raport äh, kriisis antud abi kohta kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, ma ei tea, kas see tuleb esimesel trimestril, esimestel kuudel, esimestel nädalatel, et me tahaks teada, et mis kiirusega see tuleb, ma loodan, et see raport võtab arvesse eelkõige mitte otseste abitingimusi, vaid ka seda, kuidas makstakse tagasi abirahasid ja et kas ei ole antud täiendavat abi eriti soodsatel tingimustel? et mind huvitaks tõesti näha analüüsi, mis puudutab kogu abitsüklit mis nende meetmete kohta, mis riik, riigid võtsid, aga nüüd tulevikust. finantssektori probleemid rõhuvad konkurentsipoliitikat kahes aspektis. esiteks, kriis tingis veelgi suurema kontsentreerumise selles sektoris, mis niigi oli juba nii väga kontsentreerunud ja nüüd on tegemist sellega, et äh, sektor lihtsalt kehtestab oma reeglid. ma näiteks äh, toon näit-, selle, et äh, et avaldatakse väga suurt mõju ja veelgi suurem tükk kõigest sellest, mis toimub finantssektoris äh, Äh, läheb vastavate äh, firmade kontrolli alla. et ma tahan küsida, et äh, mida te kavatsete teha, et millised on meetmed, mida te sooviks võtta, mis võimaldaksid selles raamistikus tege-, tegeleda just selle probleemiga, et et äh, tegemist on pankadega, mis ei ole mitte lihtsalt liiga suured, et pankrotti neid lasta, vaid äh, mis on nii suured, et turg enam korralikult üldse ei toimi. ning teine probleem, finantstööstus äh, on ju, konkureerib kõigi teiste tööstusharudega selleks, et saada kapitali. ja oma positsiooni tõttu ta lubab sellist kasu saada oma investeeringult, mida tavalistes tööstusharudes ei ole võimalik saada ja need kapitalivahendid, mida oleks vaja selleks, et äh, investeerida, suunatakse ka praegu äh, finantssektorisse, mis ise ju ei tooda mingit lisaväärtust. ma tean, et seda on väga keeruline saavutada, aga mm, kas te jagate minuga seda arvamust, et äh, tegemist on konkurentsiprobleemiga ja kui te seda arvamust jagate, siis kas mida te kavatsete teha, kuidas oleks võimalik sellega võidelda, ma tean, et see ei ole lihtne küsimus. aitäh! mis puudutab esimest äh, küsimuse osa, siis äh, see raport, mille avalikustamise ma välja käisin, ma loodan, et äh, see toimub enne juunikuu lõppu, aga ma ei saa teile praegu kahjuks täpset kuupäeva öelda. Mm ma tahan teile eh, ettevalmist-, teie jaoks ette valmistada tõesti hea raporti ja sellepärast ma ei saa öelda, et see saab valmis eh, jaanuari lõpus või nii edasi. Eh, me tahame tegeleda kõigi aspektidega, et millised on olnud abisummad, kellele neile seda abi on antud, millistel tingimustel ja mm, mida selle rahaga tehtud on. aga nagu ma ütlesin, raha kasutus ja tõhusus, need tulemused, mis on saadud tänu avalike vahendite kasutamisele, palju teavet selle kohta peavad meile andma liikmesriigid, liikmesriigid on ju need, kes äh, raha äh, andmisega tegelevad, meie üritame paika panna reeglid ja kontrollida seda, kuidas äh, raha on kasutatud, aga tõhususe, avaliku raha, vahendite, avalike vahendite kasutamise tõhususe kohta peavad meile teabe andma liikmesriigid nii et meie saame selle teada siis liikmesriikidelt või nendelt, nendest analüüsidest, mis liikmesriigid koos teevad. nii et me näeme ja kindlasti arutame seda, seda teemat ka tulevikus. mis puudutab tegevuse kontsentreerumist, siis tõsi on see, et et kuna pangandust hakatakse rohkem reguleerima ja kuna teatavad otsused, mis me võtsime vastu enne kriisi, me detsentraliseerisime teatavad tegevused ähm, finantsturul, näiteks äh, MIFID-i direktiiv ja teised asjad, ähm, on äh, tõsi, et teatavatel juhtudel võib täheldada finantstegevuse äh, kontsentreerumist, mis äh, toimub pankade ümber, aga ei, äh, millele ei saa kohaldada pangandusreegleid, non-banking sector. Ähm, ähm, seda on mulle öelnud ka eksperdid, kes iga päev tegelevad nende küsimustega, ütlevad, et äh, tulevikus on väga, on meil, tuleb meil tegemist äh, arengutega mittepangandussektoris, mida tuleb analüüsida ja mida tuleb analüüsida nii äh, järelevalve aspektist kui ka konkurentsi aspektist. ma ei saa teile öelda, et äh, meil oleks käimas mingid konkreetsed uurimused või et me kavatseks neid algatada, vaid tegemist on valdkonnaga, kus tuleb äh, tähelepanu pöörata nii õigusaktidele kui ka Mm, konkurentsiaspektidele. ning teine aspekt, millest te rääkisite, konkurents kapitali äh, saamiseks. konkurents on iseenesest hea, hea on, et äh, meil on konkurents äh, selleks, et kapitali enda juurde meelitada, see ei ole iseenesest halb, aga vastuseks on, et kes on kõige konkurentsivõimelisem, kes suudab saada kõige suurema osa saadaolevast äh, kapitalist. ja hetkel, kui me võrdlesime finants, Euroopa finantssüsteemi Ameerika finantssüsteemiga, siis äh, USA-s ja üldiselt anglosaksi maailmas, aga eriti USA-s, peaaegu kolm neljandikku rahastamisvahenditest, ettevõtete rahastamisvahenditest läbivad kapitalituru, aga Euroopas eriti Mandri-Euroopas, kakskümmend viis protsenti. nii et mm, milline saab olema see jaotus tulevikus? sõltuvalt äh, asjade arengust, pangandussektori restruktureerimisest, äh, kapitalinõuete direktiivist äh, ja muudest elementidest võib-olla Mandri-Euroopas hakkab suurem osa äh, ettevõtete rahastamiseks ette nähtud vahenditest tulema kapitaliturult. nii et me võib-olla siis suurendame seda äh, kapitalituru osakaalu. Mm, see oleks hea äh, lahendus, et me vähendaks oma sõltuvust pangandussektorist, pangandust, pankade poolt aetavat, antavatest laenudest kes on võimeline kapitali ligi tõmbama? ega vara on selle kohta midagi öelda, aga ma ei tea, et miks ei ole Euroopa firmasid, kellel oleks äh, äh, väga konkurentsivõimelistel tingimustel juurdepääs kapitaliturgudele. et äh, see on ju iseenesest hea, kui me parandame konkurentsi selles vallas. Thank you, a really quick question. suur tänu, lühike küsimus te kindlasti nõustute sellega, et Euroopa Komisjon ja parlament peaksid näitama head eeskuju konkurentsivõime eest võitluses, aga vahel on juhtunud nii, et meie enda õigusaktid on pärssinud konkurentsivõimet. mina ja härra Langen oleme tööstuskomisjoni liikmed ja me oleme näiteks tegelenud äh, autotööstuse heite eesmärkidega, mis on sellised, et et Äh, reeglid on sellised, et äh, tööstusel on peaaegu võimatu ühest turusegmendist äh, teise liikuda. see omakorda pärsib konkurentsivõimet. minu küsimus seega on järgmine, kuidas vältida sellist tulemust tulevikus ja kas me võime usaldada teid, härra volinik, et te kaitsete konkurentsivõimet ka komisjonis? vastus teie küsimusele on jah, ma toetan konkurentsivõimet see ei ole mitte ainult minu vastutus, kohustus, vaid ka huvi veenda kolleege komisjonis, et meie erinev tegevus võtaks arvesse ka konkurentsivõimet. aga õigusloomest rääkides, teie olete õigusloojad, pädevus on teil. kui juhuslikult mõni meie ettepanek ei ole sajaprotsendiliselt vastavuses teie arusaamaga konkurentsivõime edendamisest, siis teie koda peaks tegutsema. proua Ford, võib-olla on tegemist pigem nii, et me alles tagantjärele näeme, et meie tegevusel on ebameeldivad tagajärjed, niisiis ka teie peaksite oma rolli mängima. suur tänu. aitäh volinik mainis erinevaid teema, erinevaid teemasid, mina tahaks äh, tulla tagasi ühe teema juurde ja küsimus, mis minu jaoks on väga huvitav. E, erasektori lahendused, mis peavad olema tõhusad, võiksid olla sidusad ja me tahame ju ka õigeaegselt tegutseda ja ma tahaks teada, et milline on ajakava, sest äh, siin on ju veel üks aspekt, mida ei ole mainitud. volinik Monti rääkis äh, aruandest ähm, kõlvatu konkurentsi valdkonnas, loomulikult puudutab see maksupoliitikat ja teisi äh, valdkondi, aga ka konkurentsi. kui intressid on väga kõrged, siis võib see mõjutada ka konkurentsi. küsimuseks on siis, et me üritame nüüd oma maksutulusid konsolideerida, aga meil on ka online turg, kus võivad olla väga paljud teenused konsolideeritud intressimäärad väga madalad, kas konkurentsipoliitika ei peaks ka selle probleemiga tegelema? aitäh, kõigepealt äh, räägiks ajakavast. aitäh, kõige, ja kõigepealt äh, ajakavast, mis puudutab erasektorit, ma juba ütlesin ja te teate seda ka väga hästi, et meil on vaja kõigepealt äh, jõuda kokkuleppele komisjonis selles osas, mm, kuidas me tegutseme, milliseid meetmeid me võtame. Äh, tegemist on ju teemadega nagu tarbijakaitse ja keskkonna küsimused, sest kui ei ole korralikku ülevaadet äh, sellest, et mida Euroopa tasandil tuleks äh, kollektiivsete meetmete puhul teha, Ähm, mis peavad olema kooskõlas ka äh, riiklike tegevuskavadega, siis ei ole äh, sellel mingit mõtet, siis me võime ju teha otsuseid, aga me ei saavuta nendega midagi, nii et äh, seetõttu me peame kõigepealt kokkuleppele jõudma. me oleme oma tegevuses juba üpriski kaugele jõudnud, praegu toimub avalik konsult-, avalikkusega konsulteerimine. pärast seda on kindlasti erinevaid seisukohti, millest me inspiratsiooni saame selleks, et oma ühine seisukoht välja kujutada, see ei sõltu üksnes minust, vaid ka ülejäänud kahekümne kuuest kolleegist. pärast äh, avalikkusega konsulteerimist ja kui me oleme jõudnud ühise seisukohani, siis ei ole minu meelest äh, väga palju tehnilisi probleeme selleks, et äh, lõplik, lõpliku ettepanekuga välja tulla selle direktiivi kohta. aga aja, tähtaega ma ei saa teile veel öelda, see ei sõltu ainult minust ja minu äh, teenistuse äh, minu direktoraadi soovist, vaid ma pean tegema koostööd kolleegidega ja parlament toetab mind selle juures kindlasti. ja ka teine teema on väga oluline, kõlvatu konkurents maksude vallas tegemist on kindlasti elemendiga, mis on väga oluline turgudel, vahel avaldab see rohkem mõju, vahel vähem, vahel ja see mõjutab maja, mõjutab majandust, investeeringud voolavad pigem nendesse piirkondadesse ja ettevõtted lähevad nendesse piirkondadesse, kus maksud on madalamad, aga seal on ka aspekte, mille, millega nii komisjon kui parlament peavad arvestama. esimene asi vastavalt meie õigusaktidele, eh, vastavalt meie kohtulahenditele on asi nii, et mm, maksu eeskirjade rikkumine liikmesriikides on eh, liikmesriikide pädevuses, et meie ei saa seal midagi teha. loomulikult peavad kodanikele kõigis liikmesriikides olema tagatud samasugused tingimused ja ja välja arvatud harmoneeritud maksuõigusaktid ja erimäärad on liikmesriikide vahel, kõigi liikmesriikide vahel konkurents ja loomulikult on alati ka võimalus veto panna, sest äh, nõukogus on nendes küsimustes ette nähtud ühehäälsuse nõue. ma arvan, et me esindame siin sama arvamust ühehäälsuse osas, et äh, maksude vallas peab, aga äh, see on lepingus lihtsalt niimoodi ette nähtud. härra volinik, mind huvitaks, et äh, kuidas te pärast ettevõtete liitumist kontrollite, et ettevõtete liitumisega ei, liitumisest tulenevalt ei tekiks monopole, et kuidas te seda kontrollite ja kuidas te saate sellele reageerida? mul, ma mõtlen ühele väga konkreetsele juhtumile, ma tavaliselt tulen Brüsselisse Frankfurdist äh, lennukiga. kuni pool, poolteist aastat tagasi oli meil Lufthansa ja Brussels Airways, need konkureerisid omavahel ja see kajastus ka hindades aga kuni, äh, aga kui Lufthansa võttis Brussels Airlinesi üle, võt-, Äh, tõusid hinnad viiskümmend protsenti, teenus ei paranenud, äh, lennuühendusi on vähem ja minu meelest on tegemist äh, sellega, et ka-, kasutatakse ära oma de facto monopoolset seisundit Brüssel-Frankfurdi liinil. Ma ei tea, minu meelest komisjon ei ole seda teadmiseks võtnud ja ma paluks, et te tegeleksite ka selle konkreetse juhtumiga. ning teine asi kui elektrienergia turg äh, nii-öelda liberaliseeriti, siis me kõik äh, eeldasime, et äh, et järgneb samasugune hindade areng nagu telekomisektoris. aasta-aastalt aga ilmneb täpselt vastupidine. aasta lõpupoole saame me vähemalt Saksamaal kirjad, kus on alati kirjas, et alates esimesest jaanuarist peame oma hindu nii palju ja nii palju tõstma ja hindu ei tõsteta ühe või kahe protsendi võrra, vaid see hinnatõus on tavaliselt kahekohaline ja ka siin on mul tunne, et on lepitud sellega, et de facto on tegemist oligopoolse seisundiga ja et seda seisundit kasutatakse ära selleks, et hindu tõsta, nii et ma tahaks kuulda, mida komisjon sellest arvab, aitäh. Thank you, Mr Klimt. suur tänu, härra Klints Brüssel, Frankfurt, Frankfurt, Brüsseli liinil kasu-, sõitsin ma mitu korda kuus, kui ma olin majandusasjade volinik. tänu teile on mul nüüd uuesti võimalik äh, see küsimus tõstatada, küll ma uurin seda. Te andsite mulle nüüd hea mõtte. ma ei tea, kas te soovite esitada ametliku kaebuse, aga igatahes ma uurin seda asja energiaküsimus. nagu ma oma sissejuhatavas ettekandes juba mainisin, algatati juurdlus selle sektori osas kahe tuhande seitsmendal aastal. tänu sellele saime me palju uusi mõtteid, ühelt poolt me regulatiivse tegevuse osas ja komisjon on ka oma tegevust kohandanud vastavalt sellele minu kolleeg energiavolinik tegi ka omad järeldused sellest ning samuti avati terve rida kaasuseid Konkurentsiameti poolt pärast seda juurdlust energiasektoris. tegemist on suure hulga juhtumitega, teatud puhul analüüsime me elektritariife, siis on meil tegemist gaasituruga, elektrituruga, meil on päris palju tegemist energiajuhtumitega. ja teatud puhkudel oleme me võtnud vastu ka otsuseid, mis läbi tuleks olukorda muuta, viia sisse reforme, avamaks turud, vähendamaks tariife, või võitlemaks monopolide vastu ja nii edasi. aga kokkuvõttes tuleb öelda, et energiahinnad ei sõltu ainult konkurentsist. siin on mängus ka teised faktorid. ma mainisin nelja sektorit, trustide vastane sektor, IKT, tõin siin näiteks tänase Google'i juhtumi, siis makseteenused mainisin krediit- ja debitkaarte muuhulgas, mainisin telekomi sektorit, ma oleks võinud mainida ka teisi sektoreid ja siis, siis tõin välja ka energiasektori, mis on üks võtmesektoreid. me töötame väga kõvasti selle sektori kallal ja jätkame seda tööd. ja kui vaja, palun ma ka teie komisjoni ja terve parlamendi toetust, sest te teate ju hästi, et teatud juhtudel leiab aset, on selline seos erahuvide ja, ja avalikkuses toimuva vahel, tegemist ei ole kõige lihtsama sektoriga, aga me kontrollime seda pidevalt. suur tänu, härra volinik. ma panin ennastki kõnelejate nimekirja ja härra Langen soovib uuesti sõna võtta. Teid ei üllata see, et mind huvitas see, mida te mainisite reeglite järgimisest. see küsimus tõstatati ka teie kuulamisel. ma olen väga rahul sellega, et te olete valmis ka ettevõtete õigusi kaitsma, tagama, et nende õigused, õigusi ka austataks loodetavasti selline äh, arusaam levib üle terve teie peadirektoraadi, et ei juhtuks nii, nagu siin kunagi. et tunti põlgust siis, kui mõni ettevõte teie otsuse edasi kaebas. mis puudutab teie käitumiskoodeksit, millest te rääkisite, siis loodetavasti ei hakka te tegelikult eraldama juurdluse ja otsuse jõustamise mm, osasid administratiivselt, aga võib-olla kuidagi funktsionaalselt te eraldate neid, sest sageli kritiseeritakse komisjoni, et ta mängib nii äh, uurija kui kohtuniku rolli nagu te teate, olen ma pühendunud sellele, et parandada meie menetluskorda. iga kord, kui minu jõua, minuni jõuavad tõendid, et olukorda on võimalik parandada. seda ma mainisin ka oma sissejuhatavas ettekandes, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuleme me välja parimate tavade nimekirjaga pärast konsultatsioone kõikide osapooltega. me üritame parandada läbipaistvust, erinevate osapoolte õiguse, õiguste kaitset, seda, kuidas toimuvad meie kuulamised, meil on ametisse pandud uus vägagi pädev öö, uurimiste läbiviija, ning me kavatseme seda menetluskorda kindlasti parandada. aga ma olen korduvalt viimase kümne kuu jooksul öelnud, et ja ma kordan seda veelgi, süsteemi ma muutma ei hakka. meie haldussüsteem on sama hea kui teisedki süsteemid. ma arvan, et see on parim. aga seda arvavad oma süsteemi kohta võib-olla kõik. ma päris ausalt arvan, et me ei pea oma süsteemi, oma süsteemi aluseid muutma. see lahususe küsimus. Te võib-olla ei tea, aga meie peadirektoraadi sees olid need äh, erinevad osakonnad lahutatud ja see süsteem toona ei olnud tõhusam või äh, ei, ei kaitsnud paremini erinevate osapoolte õigusi. meie menetluskord, suhtlemine, suhtlemine teistega ja nii edasi on täpselt nii hea, kui ta peakski olema ning kohus on korduvalt öelnud, et meie süsteem täidab kõik kõiki tingimusi, mida ta täitma peaks. vabandust, et ma päris sajaprotsendiliselt anglosaks selles osas ei ole. ma üritan siin segada nii Mandri-Euroopa kui anglosaksi mentaliteeti. Werner. härra volinik, mind julgustas teie üleskutse kolleeg Klintsi aadressil ja ma tahaks väljendada palvet mida kolleeg Brandner äh, Rohelistest ja mina oleme teile väljendanud oma kirjas ja palves, et äh, uuritaks Nürnberg ringile antud abi. tegemist on abi andmise ja kontsessioon, kontsessiooni andmisega. ma oleks väga tänulik, kui te ka sellega tegeleksite, meile vastaksite mitte täna, vaid äh, oma edasise töö käigus. Excuse me, Mr Langen, I didn't got uh, your vabandust, härra Langen, ma ei saanud teie küsimusest päris hästi aru on üks juhtum Saksamaal Nür-, Nürburgring, äh, see on vormel ük-, üks, ühe raja, rada, kus on tehtud väga suuri investeeringuid, mille eest vastutas äh, Saksamaa liidumaa ning seal anti ilma avaliku enampakkumisega kontsessioon äh, ja anti ka rahalist abi, me kirjutasime teile ühise kirja ja meil oleks hea meel, kui te sellega tegeleksite. et ma saadan teile oma vastuse kirjalikult. aitäh kõikidele, ma arvan, et sellega on meie sessioon härra Almuniaga lõppenud. me ootame teid uuesti endale külla kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja suur tänu ka selle väga kasuliku dokumendi eest, mille te olete äh, välja jaganud seoses oma sissejuhatava kõnega. väga kena ja kokkuvõtlik. aitäh! Te võite plaksustada. We just got a couple of minutes uh.... meil on paar minutit aega, enne kui uh, me alustame härra Trichet'ga Right, everybody, if you could take your seats, then that gives us the maximum amount of time. suur tänu, istuge nüüd kõik, et meil oleks võimalikult palju aega meie rahandusdialoogi pidamiseks. jällegi tervitame Euroopa Keskpanga presidenti Jean-Claude Trichet siin kahekümne seitsmendal septembril, mitte eriti hil-, äh, ammu, käis härra Trichet siin juba ennem seda aga oli pikem paus äh, kahekümne esimesel märtsil, oli eelviimane kohtumine, nii need asjad käivad. järgmine tavaformaati, kõigepealt teeb president Trichet oma avalduse ja siis läheme edasi küsimuste ja vastuste vooruga. kui te lubate korralikult käituda, siis äh, teeme niimoodi, et igale küsimusele vastatakse kohe suur tänu, proua esinaine, auväärsed saadikud. meie eelmisest kohtumisest septembrist on euroala valitsused tegelenud stabiilsuse tagamisega euroalas. eriti ma puud-, pean siin silmas Iiri valitsuse stabiliseerimisabi milles lepiti kokku euroala valitsuste, EKP ja IMF-i vahel. Nende arengute valguses tahaksin ma oma sissejuhatuses keskenduda kahele teemale. üldine majanduslik ala euro, olukord euroalas ja planeeritud uus äh, majanduspoliitiline raamistik Euroopa Liidu jaoks ja eriti euroala jaoks e majandusjuhtimise teema on eriti oluline teie äh, komisjoni jaoks, nagu ma tean. ja lõpus tegelen ma lühidalt ka finants äh, sektori reformidega? mis puudutab euroala makromajanduslikku olukorda, siis on erinevad analüüsid tavaliselt eh, kinnitanud meie üldist positiivset suhtumist euroala majanduse taastamisse. inflatsioon on euroalas praegu üks koma üheksa protsenti ja prognooside kohaselt peaks ta hõljuma umbes samal tasemel vii-, järgmistel kuudel kuna inflatsioonset ja deflatsioonset survet ei ole, siis keskpika ja pikema perspektiivi prognoosid on kooskõlas meie eesmärgiga hoida inflatsiooni määr madalamal, kuid lähedal kahele protsendile. meie rahanduslik analüüs kinnitab, et inflatsioonisurve ei ole avaldanud mõju öö, majanduskasvule ja laenu andmisele. laenud mittefinantsettevõtetele on hakanud jällegi kasvama, samas laenud ma, majapidamistele on samasuguses seisus. kahju, ma pean siin vabandama, aga Euroopa Keskpanga nõukogu, nõukogu kohtub alles ähm, järgmine kord järgmine neljapäev ja seetõttu saan ma teile tutvustada eelmise perioodi arenguid, mitte uuemaid otsuseid. kuigi te teate ju väga hästi, et kõik Euroopa Keskpanga nõukogu otsused võetakse vastu eesmärgiga täita meie mandaati vastavalt aluslepingutele, mille eesmärgiks on siis keskpikas ja pikemas perspektiivis tagada stabiilsus. nüüd teie poolt tõstatatud teemat. kõigepealt äh, valuutakurssid. valuutasõdade termin äh, on sobimatu, selliseid termineid pole üldse tarvis. me pigem usume tugevasse koostöösse. kaks peamist probleemi on siin. esiteks, suhted peamiste ujuvate, ujuvkursiga valuutade vahel, nagu näiteks nael, jeen, USA ka, ja kana-, Kanada dollar ja nii edasi. Need valuutad ja pluss euro ja eurole eelnevad valuutad on öö, olnud ujuvkursil juba pärast Bretton Woodsi süsteemi kokkukukkumist seitsmekümnendatel. me kõik ootame, et liigne volatiilsus ja liigsed kursimuutused mõjuvad negatiivselt majanduslikule ja finantsstabiilsusele. teine probleem tõ-, on tõusvate majand-, tõusvad majandused, kellel on pigenev jooksev konso ülejääk ja, ja nende valuutavahetuskursid ei ole piisavalt paindlikud. G kakskümmend on võtnud vastu vastavaid otsuseid, äh, liikumaks paindlikumate valuutakursside suunas ja valuutakursi reaalsemaks muutumine on, tuleb kasuks ka nendele samadele majandustele ning rahvusvahelisele üldsusele üldisemalt. nüüd majandusjuhtimise reform. EKP vastat-, vastutab EM-i äh, eest EMU-s ehk siis rahanduse eest, aga samuti vastutame ka E, e eest ehk majanduse eest EMU-s Te palusite, et ma räägiksin majandusjuhtimisest tänasel koosolekul. mul oli eelmisel nädalal võimalus parlamendi täiskogul mainida, et komisjoni ettepanekud tähendavad edasiminekut makromajandusliku ja finantsjärelevalve raamistikus nii euroalas kui väljaspool seda, aga meie nõukogu arvab, et need ettepanekud ei ole piisavalt julged, piisavalt konsolideerimaks tugevdamaks rahaliidu toimimist. majandusliidu tugevam, parem funktsioneerimine on tulevase äh, arengu ja tasakaalustatud majandusarengu aluseks. nõukogu ja parlament on nüüd alustanud oma õigusloomelise tööga ja nagu te palusite, täpsustaksin ma äh, neid ette pandud õigusakte. mis puudutab eelarve aspekte, ja stabiilsus- ja kasvupakti ennetavat osa, siis komisjoni ettepanek läheb mitmes aspektis õiges suunas. me nõustume põhimõtteliselt nende trahvidega äh, eelarvepoliitika rikkumise alal, aga tuleb lisada veel detaile ja mis puudutab rikkumisi, siis nendesse ei tohiks suhtuda eriti leebelt teine peamine uuendus. võlakriteeriumite teema ja arvulised piirmäärad, see on põhimõtteliselt tervitatav, aga me kardame, et need äh, lävendid ei ole piisavalt ambitsioonikad, peale selle on oluline tagada, et sekkumisse, sekkumised oleks võimalikult piiratud siis see uus, uued äh, finantssurvemehhanismid ja sanktsioonid pluss eemaldamine otsuste tegemise protsessist. Need ettepanekud äh, liiguvad õiges suunas. Äh, eriti kui me räägime siin peaaegu automaatsest režiimist, aga EKP on mures selle üle, milline et, et, et, et soovi korral või erakorralisel majandusolukorra puhul võivad sanktsioonid kaduda. see aga võib tähendada, et uus fra-, äh, raamistik kaotab palju oma tõhususes. EKP on ka mures ette pandud erandiklauslite tõttu majandusliku eriolukorra puhul, millega võidakse, mis võidakse sisse kirjutada ex-ante. meil on tarvis veel edasisi mõjuhinnanguid, meil on tarvis tugevdada järelevalveorganite sõltumatust, seeläbi, et tugevdatakse komisjoni välismenetluskorda ja pannakse tööle ka tarkade meeste järelevalveamet, mis kontrolliks siis eelarvepoliitikaid ja aitaks kaasa järelevalve raamistiku väljatöötamisele, ma arvan, et komisjoni ettepanek nende aspektidega piisavalt ei tegele. lõpetuseks, Euroopa kohustused on ka liikmesriikide kohustused ja loomulikult kontrollib äh, liikmesriikide tegevust ka siseriiklik amet. põhimõtteliselt on selline lähenemine tervitatav, aga see on miinimum. näiteks direktiiv võiks olla ambitsioonikam sõltumatute prognooside ja eelarvepoliitika hinnangute osas, samuti eh, Euroopa õigusaktide ülevõtmisele hinnangute andmise osas. nüüd majanduslikud e tasakaalu puudumine. makromajanduslik ja rahanduslik järelevalveraamistik Euroopa Liidus ja eriti euroala puhul äh, täidab nüüd suure lünga meie praeguses õigustikus see pea, aitab kaasa makromajandusliku stabiilsuse tagamisele. peale selle makromajanduslik tasakaalu puudumine peaks eriti olema rõhutatud riikide puhul, kel, kelle juures, kellel on suur öö, jooksevkonto defitsiit. peale selle tuleb paika panna kindlad lävendid, muidu on edasine asjade arutamine mõttetu. peale selle menetluskorrad peavad olema sellised, et et tegevust mõõdetakse rohkem komisjoni otseste kontrollide kaudu koha peal. siin peaks olema euroalas kaasatud ka EKP. peale selle meie arvates oleks sanktsioonid, kollektiivsed sanktsioonid hilinenud, kui äh, liikmesriigid äh, on korduvalt äh, teostanud rikkumisi. Need stiimulid ja sanktsioonid peaksid rakenduma kiiremini. meie arvates erakorralistel juhtudel võiks tõesti vähendada või kaotada sanktsioonid üldse kõikidel nendel põhjustel kutsuma parlamenti üles olema, tegutsema kiiresti ja olema ambitsioonikas nii eelarve konsolideerumise kui makromajandusliku tasakaalu saavutamise rindel. nagu öel-, eelkõige puudutab see siis euroala liikmeid. lõpetuseks paar sõna Äh, finantsstabiilsuse mehhanismi kohta, mida mainis ka Eurogrupp pühapäeval. Te teate, et kahekümne kaheksandast oktoobrist alates kutsusin ma valitsusi üles selgitama oma positsiooni selgelt investoritele ja turuosalistele, et nad ütleksid selgelt välja, et euroala vastab täiesti IMF-i poliitikale ja reeglitele, mis puudutab erasektori kaasatust ja eelmise pühapäeva selgitustest oli väga palju kasu. nüüd paar märkust, mida te palusite finantssektori kohta. päris palju on juba saavutatud viimasest regulatiivreformist alates see, et G kakskümmend liidrid kiitsid äh, reformi heaks, sellest oli kasu ja seeläbi on kaasatud kõik äh, ülemaailmsed olulisemad jõud. tegemist on olulise sammuga edasi finantssüsteemi tugevdamise suunas. selles kontekstis sooviksin ma rõhutada kolme aspekti kõigepealt. uus Basel kolm raamistik, mida Äh, toetasid keskpankade juhid ja järelevalveorganid, on see Basel kolm on uue finantsreformi nurgakiviks. selleks, et see reform oleks edukas, on tarvis seda ähm, korralik-, korrektselt ka ellu rakendada, ka rahvusvahelisel areenil. me peame silmas pidama küll Euroopa Liidu eripärasid, kuid tuleb tagada, et me käituksime vastavalt Basel kolme raamistiku reeglitele samas tuleks rõhutada, et oluline on see kokkulepitud ka üleminekuperiood. teiseks, mis puudutab alternatiivsete investeerimisfondi valitsejate direktiivi. siinkohal sooviksin ma rõhutada, et oluline on paika panna korrektne järelevalvesüsteem Euroopa Liidu ja USA vahel, tagamaks rahvusvahelisel areenil võrdsed võimalused. peale selle on meil tegemist veel uute regulatiivalgatustega nii rahvusvahelisel kui Euroopa Liidu tasandil. on oluline tagada, et nende kogumõju saavutaks soovitud tulemised, tulemused ilma, et pärs-, pärsitaks majanduskasvu. lõpetuseks, Euroopa finantsjärelevalvesüsteem see algab äh, esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist Äh, sinna on kaasatud siis Euroopa Süsteemsete Rist-, Riskide Nõukogu, ja see tähendab, et äh, kõik osapooled edastavad äh, süsteemsete riskide nõukogule ka kogu info, mida nad seda, mida peavad, mida nad peavad edastama. loodetavasti süsteemsete riskide nõukogu tugevdab ka siseriiklike ametite tööd finantsstabiilsuse tagamisel Euroopas üldisemalt. suur tänu! Thank you very much um,. We uh,, I remind members that there suur tänu, tuletaksin liikmetele meelde, et äh, meil on siin e, eelnevalt juba planeeritud, kes küsimusi esitab. Uh, kõigepealt alustame Rahvafraktsiooni ja Jean-Paul Cosega aitäh, proua esineja. härra president, ma olen teadlik sellest, et sellel, praegusel hetkel ei ole kerge vastata mõningatele küsimustele, kuna see, nendel on otsene mõju finantsturgudele. ma unistan ja teen nägu, unistan, et kedagi ei ole siin ruumis ja ma esitan teile kolm küsimust, mille esitavad meile meie kodanikud. esiteks, kas teil on vastus äh, dominoefekti hirmudele Eurotsoonis? ning teine küsimus, äh, võla restruktureerimise võimalus Eurotsoonis, kas see on veel tabuteema? ning kolmas küsimus, milline on Euroopa Keskpanga positsioon äh, võttes arvesse praegusi Eurogrupi arutelusid tootlikkuse ja konkurentsi osas liikmesriikide vahel. aitäh, härra president, ja minu äh, unenägu nüüd lõpeb ära. Teil on loomulikult õigus äh, unistada, aga minul ei ole, nagu ma teist õigesti aru sain. ma ütleks järgmist. me oleme ise ja teie samuti, kuna me kohtume ju keskmiselt kuus korda aastas, me oleme pidevalt öelnud, et majanduskasvu ja stabiilsuspakt ja sellega seonduv järelevalve on Euroopa Majandus- ja Rahaliidus väga oluline. E, me oleme vastutavad ja ja eurorühm on eurotsooni valitsuste mm, kohtumispaik. me ütlesime seda euro loomisel kahe tuhande neljandal aastal soovisid mitmed riigid Euroopa stabiilsuse kasvupakti nõrgendada, muuhulgas ka teie äh, riik, härra Jean-Paul Gauzes, ja oli ka te- ja nende riikide hulgas, kes seda soovisid, oli ka kõik suured riigid. me ütlesime, et tegemist on suure, raske veaga. et e, e, Euroopa Majandus- ja Rahaliidul oli vaja mõlemat sammast, nii rahaliidu sammast kui majandusliidu sammast. me võitlesime, komisjon võitles ja me läksime äh, Euroopa kohtusse ja Euroopa kohtus kohus and-, tegi saalomonliku kohtuotsuse, aga see näitab väga hästi, et me olime konflikti olukorras, me jätkasime ütlema, ütlema sama, jätkasime sellega, et me ütlesime sama asja. ma ise nimetasin, ütlesin, et me olime väga mures kahe tuhande viiendal aastal, kui Äh, majandus- ja äh, kui kasvas stabiilsuspakti mm, uuendati ja me ütlesime, et tuleb jätkata äh, järelevalvega, mitte üksnes eelarvete järelevalve, üle järelevalve teost, teostamisega. ja nüüd on see täiesti mõistetamatu, et milline oli eurorühma ja nende riikide positsioon tol ajal me ütlesime, et tuleb silmas pidada konkurentsivõime näitajaid äh, ja tuleb järgida äh, liikmesriikide tasakaalu euro-, Eurotsoonis. valitsused olid teadlikud sellest, mis äh, on toimunud ja teadlikud sellest, et oli, olukord on raske võtavad ja nüüd võtavad äh, valitsused nei, vastu, vastu neid otsuseid, mida nad arvavad, millest nad arvavad, et need äh, on äh, vajalikud ja mida vaatlejad alahindavad. ma tõesti arvan, et vaatlejad alahindavad mm, valitsuste kindlameelsust ja eurorühma kindlameelsust ja, ja nõukogu äh, kindlameelsust. mulle tundub, et nende kindlameelsuse alahindamine on ilmne, see ei ole muide uus. ma olen alati märganud, et vaatlejatel on raske olnud mõista Euroopa ot-, otsuste langetamise mehhanisme ja seetõttu ma nüüd ütlen teile reaalsuses, mitte unenäos, et, et Eurotsooni rahan-, finantsstabiilsus vastavalt äh, sellele, mida mina tean, ei ole, et seda ei ole võimalik äh, äh, mm, küsimärgi alla seada. sellega on praegu probleeme, aga ma ei usu, et see oleks iseenesest küsimärgi all ja mis puudutab erasektori kaasamist, siis ma ise olen öelnud, et äh, väga oluline on äh, olukorda äh, selgitada, seda olukorda muudeti selgemaks eelmisel nädalavahetusel, eurooplased, neid reegleid, mis maailma tasemel olemas on ja mis puudutavad erasektorit, juurutanud ja ükski eurooplastest ei ütle praegu midagi rohkemat kui ne-, kui see, ja need kaks riiki, kes on ai-, keda on aidatud, on maksujõul, maksejõulised, aga neid tuleb aidata. ja ei tohi eirata, äh, kui oluline on äh, olukorda parandada igal pool Euroopas. ma usun, et ma vastasin nüüd teie kahele esimesele küsimusele, aga ma võiksin, tahaksin veidi rohkem kommenteerida, ma ütlesin, et äh, vaatlejatel on raske hinnata seda, mida Euroopas tegelikult tehakse. ma näen nelja aspekti, kus selgelt alahinnatakse meie poolt tehtavat. kõik äh, Euroopa riigid järgivad äh, konsolideerimisplaane ja lähtekoht on parem kui teistel suurtel äh, arenenud riikidel vähemalt selles osas, mis puudutab konsolideeritud Eurotsooni. kahe tuhande kümnendal aastal Eurotsooni äh, defitsiit on viis koma, kuus koma viis äh, protsenti SKT-st, äh, teistel arenenud riikidel üksteist protsenti ja Jaapanil vastavalt IMF-ile üheksa koma kuus protsenti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Eurotsoonis jõuame me nelja koma kuue protsendini, USA-s kaheksa koma üheksa protsenti ja Jaapanis äh, samuti kaheksa koma üheksa protsenti SKT-st. SKT mulle tundub, et äh, alati ei võeta seda arvesse ja ei märgata seda. teine äh, tõsiasi, Euroopa Liit on alati üllatanud vaatlejaid sellega, et ta, ta on olnud äh, Mm, dünaamilisem, kui on arvatud, alates majanduskasvu taastumisest ja see on fakt. ma pean ütlema, et mõningad riigid, nagu te teate, ja mis ei ole kõige väiksemad Eurotsoonis, et nende, et IFO instituudi tase on alates, ähm, et IFO, IFO tase on kõige suurem alates ähm, taasühinemisest, ma räägin nüüd äh, Saksamaast, kelle osakaal Eurotsoonis on kolmkümmend protsenti, nii et reaalmajandus toimib ja kogu Eurotsoon on äh, meid positiivselt üllatanud ning kolmas asjaolu, mis minu meelest on oluline, e, nimelt see, et on juurutatud teatavaid instrumente, mis ka toimivad. ja seda me nägime ka viimasel nädalavahetusel. ma nüüd rohkem ei räägi sellest teemast, ma ei taha teid ära tüüdata, aga ma ütlen lihtsalt, et me ise imiteerime raha, mille nimeks on euro ja mille väärtus on säilinud paremini kui teistel äh, valuutadel viimase viiekümne aasta jooksul. ka see on element, mida ei tohi alahinnata ja meie oleme ju selle raha imiteerijateks see on kõik, mis ma teile tahtsin öelda, härra. Thank you very much, those were suur tänu, need olid muidugi väga põhjalikud küsimused, mis nõudsid ka põhjalikku vastust, aga ma arvan, et edaspidi peame püüdma natukene lühemalt teha ülejäänud küsimuste puhul. nii küsimused ise kui ka vastused võiksid olla siis kokkuvõtlikumad. järgmine küsimus äh,, Jusei Kassimakov Muchas gracias, eh, señor mm, presidente. aitäh, härra mm, e-, esinejana. härra president, ma pean teile esitama järgmise küsimuse, aga te ei pea mulle vastama. kuidas on lugu nende e, erakordsete likviidsusmeetmetega, kas need jätkuvad kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kas te ostate endiselt äh, riikide võlakirju? ka, kas te, kui te vastate, siis äh, mul oleks hea meel, et milline on erainspe-, erainvestorite roll äh, päästeplaanides? ma tean, et te alguses olite selle vastu, aga nõukogu otsustas sel nädalavahetusel, et äh, lähenetakse juhtumipõhiselt. aga ma sooviks, et äh, te mulle kinnitaks, et äh, see, see äh, mõte ei vaimusta teid, eriti mis puudutab äh, turgude stabiilsust? For... suur tänu selle küsimuse eest. esiteks, loomulikult, nagu ma juba ka ütlesin, me vaatame rahanduspoliitikat kahe päeva pärast ja ma ei saa loomulikult ennatlikult midagi öelda nõukogu otsuse kohta. ja siin tuleb arvestada ka teise elemendiga ehk nõndanimetatud mittestandardsete meetmetega. meil on rahapoliitiline abi, mis peaks tagama stabiilsuse ja mittestandardsed meetmed, mis peaksid võimaldama juhul, kui on tarvis, tagada paremat rahanduspoliitika üleminekumehhanismi toimimist, kui turgudel on takistused ja kui on tarvis kanaliseerida intressimääru, mida me otsustame. teine küsimus, selle kohta ma ütleksin et see äh, oli kasulik selgitus, sest äh, see tulevane alaline mehhanism kohaldab IMF-i poliitikat täielikult vastavuses IMF-i praktikaga. üks ebaselgusi oli seotud ka sellega, et Euroopas on uus kontseptsioon, mida ei kohaldata ülejäänud maailmas ja et see uus kontseptsioon oli pehmelt öeldes hirmutav investoritele. nii et ma arvan jällegi, et tegemist, et see on äärmiselt oluline, et see ebaselgus, mis kestis kuu aega, saab nüüd täielikult äh, selguse. nii et ma pean seda kasulikuks selgituseks ja mina olen varem öelnud, et äh, ei olnud kasulik see ühekuuline ebaselguse periood, aga Verne Langel, palun. aitäh, härra president, ma just rääkisin oma naabriga ja tema ja ma tahaks esitada küsimuse, mis täna ku-, tuli, kerkis üles, kui meil oli kuulamine tuletisinstrumentide kohta ja mis on seotud ka Euroopa päästeskeemiga. Äh, nimelt juurdepääs äh, Keskpanga rahale. ta kord äh, nõuti, et mis puudutab kliiringasutusi, et neil peab olema kas pangalitsents või peab olema neil juurdepääs Keskpanga rahale selleks, et oleks võimalik riske tasa tasakaalustada ja sellega seoses on mul küsimus, et kas Euro päästefondi puhul te ju enne ostsite miljardite väärtuses riigi võlakirju, seda on arutatud ja kritiseeritud, et kas selle riskifondi raames mis, mille puhul nüüd algab testifaas, kui ma vaatan turureaktsioone, siis see ei ole ju see veel lõppenud pärast Kreekat ja Iirimaad kas vastavalt artiklile sada kakskümmend viis, mis ju praktiliselt keelab äh, äh, võlakirjade äh, kokkuostmist ja ka eurobondide kokku, kokkuostmist, et kas see, kas te näete, et, et reeglingufond saab Euroop-, peab kasutama Euroopa Keskpanga vahendeid hetkel on valitud teine äh, lahendus, äh, on otsustatud äh, neid riigivõlakirju kokku osta, see suurendab rahamassi ja suurendab inflatsioonisurvet. kuidas te siis neid asju kommenteeriksite, ühelt poolt kliiringu asutusi, aga teiselt poolt ka päästefond ja nende, selle juurdepääs Keskpanga rahale? Thank you very much suur aitäh, see on äärmiselt oluline küsimus. või tegelikult peaksin ütlema mitmuses äärmiselt olulised küsimused, sest te puudutasite tegelikult mitmeid küsimusi, üks puudutab clearing äh, asutusi ja seda, kuidas nad on äh, seotud äh, keskpanga likviidsusega mis iseenesest on globaalne kontseptsioon, sest me peame kohaldama enam-vähem samasuguseid reegleid nagu kliiringukojad globaalsel tasandil. ja seda arutatakse keskpankade tasandil ja ka areneva riikidega, areneva majandusega riikides, nii et see on iseenesest eraldi küsimus ja siis, kui ma õigesti aru sain, puudutas küsimus veel meie programmi, mis puudutab oste väärtpabereid turul. see on üks mittestandardsetest meetmetest, mille me oleme otsustanud ja see on äh, panga nõukogu otsus ja ja me püüame aidata taastada seda nii-öelda ülekandekanalit. ja täna hommikul me jällegi võtsime tagasi likviidsuse, mis oli sellesse programmi pandud ja seda me teeme igal nädalal ja eks me näe, mida edaspidi otsustatakse, see on nõukogu pädevuses otsustada. ja te küsisite ka, et kas me ise oleme võimelised taasfinantseerima seda päästefondi. päästefond, nagu te teate, täielikult toimib, sellekohane otsus tehti mais ja esimest korda see nüüd ka tegelikult tegutseb. Kreeka puhul see fond veel ei toiminud, aga me ise ei finantseeri ESF-i. see on vahend, mis on valitsuste käes ning see võib-olla olekski vastus teie küsimustele. Thank you, uh, Edward. aitäh, Edward, palun. Uh, Mr President, you, you clearly härra president, te selgelt näitasite, et poliitika jaguneb Euroopa Keskpanga vahel, rahapoliitika on tema pädevuses ja majanduspoliitika valitsuste pädevuses. erinevalt USA-st on Keskpanga peamine eesmärk inflatsioon ja kõik ülejäänud eesmärgid on äh, teisesed. inflatsiooniga seotud eesmärk on tugevam, tugevam kui USA-s. majanduspoliitika äh, ülejäänud funktsioonide osas on valitsuste ülesanne. meil on majanduse juhtimise pakett, mis äh, teatud mõttes on sarnane keskpangale ja üheks eesmärgiks on majanduse juhtimine ja võlgade vältimine ja tekkinud võlgade lahendamine. küsimus on, kuidas te näete majanduspoliitikat seos teiste eesmärkidega nagu kasv, tööhõive loomine ja kaks tuhat, Euroopa kaks tuhat kakskümmend pakett? isegi komisjon ütleb parlamendile, et ärge vaadake seda uut majandusjuhtimise mehhanismi kui jõulupuud, vaid keskenduge sellele, mida on tarvis võlakriisiga toimetulekuks. Uh, uh, ma püüan teile siis omalt poolt selgitada, kuidas mina asju näen. juhtimise kontseptsioon mis on küsimuse all ja millega te tegelete praegu, puudutab eh, väga pikaajalist Euroopa sobivat toimimist. europiirkond, seitseteist riiki, ühe kuu pärast on meid seitseteist, nii et see ei ole lühiajaline küsimus, loomulikult me õpime ka varasematest kogemustest, aga see ei ole lühiajaline teema, vaid pikaajaline. kuidas õigesti juhtida kahekümne seitsme liikmesriigiga ja viiesaja miljoni eh, elanikuga Euroopa majandust. teiselt poolt idee, et meil oleks alaline süsteem, mis juhu, võimaldaks juhul, kui järelevalve eh, perfektselt ei toimi, aga siin on jällegi tegemist sirkulatsiooni eeldusega. see, kuidas me läbi raskete õppetundide oleme praegu õppinud, tõenäosus, et et jällegi äh, tekib väga lõtv käitumine nii riikide enda kui ka järelevalveasutuste poolt, äh, on, äh, ma arvan, et selline tõenäosus on suhteliselt väike praegu. me nõuame tugevat majandusjuhtimist, see on see, see ei ole seotud kriisijuhtimisega, mida me mainisime ja EFSF-i toimimisega, aga lubage öelda veel üks asi, kõik arenenud majandused praegu analüüsivad õppetunde, mis nad kriisist said. nii et suured arenenud majandused ise praegu mõtlevad, mida on tarvis muuta, et makropoliitikat paremini hallata ja ei ole üllatav, et äh, me kõik äh, tunneme praegu kõige kohutavamat survet alates äh, teisest maailmasõjast. aga ma olen nüüd juba jällegi liiga pikalt rääkinud ja juhatajale see ilmselt ei meeldi ma lugesin, äh, palju meil kõnelejaid on ja palju meil minuteid on veel koosoleku lõpuni, ma pean nüüd tõesti distsipliini säilitama. Elisa Ferreira järgmiseks, palun. I'll speak in Portuguese. Um, muito obrigada, senhora president. Okay. Um, muito obrigada, senhora... suur tänu, proua esinaine. minu peamine küsimus puudutab finantsstabiilsusmehhanismi. see küll toimib, aga ei suuda täita oma eesmärke. see ei suutnud peatada kriisi levikut teistesse riikidesse ja ei ole näha, et turud oleks hakanud, oleks saanud oma usalduse tagasi. seega minu küsimus on järgmine. pank, mis teie esindate panka, mis on stabiilsusmehhanism Euroopas, äh, miks aga siis turud ei reageerinud positiivselt? miks ei suutnud see süsteem täita oma eesmärke? kas ei olnud piisavalt kaasatud erasektor, kuigi see võiks olla nagu Pandora laegas, mida te sellest arvate? kolmandad riigid selleks, et nad saaksid pikemas perspektiivis oma võlad maha, ära maksta, on neil tarvis keskpikas perspektiivis stabiilsust ja korralikku võlda, võlgade haldust. see aspekt aga pole ühisrahatsoonis lahendatud. riikide tootlikkus on väga eri, erinev ja võib-olla peaksime me tuleviku äh, vaatlema radikaalsemas valguses, suur tänu! ma arvan, et peamine probleem, nagu alati, seisneb erinevate riikide erinevas konkurentsivõimes, mida tuleb, millesse tuleb väga ettevaatlikult lähene-, suhtuda. ma olen erinevatel kuulamistel sedasama juttu rääkinud me oleme ühisvaluutatsoonis, ühisturul, mille hinnastabiilsus on alla kahe protsendi ja kahe protsendi lähedal viimase kaheteistkümne aasta jooksul ja kes soovib tagada hinnastabiilsuse ka järgmiseks kümneks aastaks. seda peavad mõistma kõik, otsuste tegijad, valitsused, parlamendid, sotsiaalpartnerid, ettevõtted sest see on põhimõttelise tähtsusega. me asume ühises majandusruumis ja meil on olemas standardid nominaalseks äh, hinnatõusuks, sest nagu öeldud, meil on olemas, me oleme suutnud saavutada hinnastabiilsuse viimase kaheteistkümne aasta jooksul üks koma üheksakümmend seitse protsenti, kõik äh, peavad seda loomulikult mõistma ja olgu see tootlikkuse tase milline tahes ja tootlikkuse tase tõesti erineb majanduseti. aga olgu see tase milline tahes, tuleb oma äh, palkasid kohandada selleks, et äh, majandus oleks piisavalt konkurentsivõimeline, see kehtib kõikide majanduse suhtes maailmas ja loomulikult tuleb seda põhimõtet järgida ka siis, kui kuulutakse ühisraha piirkonda, nagu euro seda on. ehk siis oluline on siin tööjõukulu ühe ühiku kohta. suur tänu! ma siin selgitan. me peame öö, mahtuma küsimuse puhul nelja minuti sisse, poolteist minutit küsimus, kaks pool minutit vastus. järgmine küsimus, Silvi. aitäh, härra esine-, proua esinejana pra-, parlament üritab äh, võtta vastutust, me teame, mida liikmesriigid eurorühmas on teinud. meid ei ole vaja äh, veenda, me, mina jälgin turge ja kui te ütlete, et äh, on võetud õppust kõige suuremast kriisist, siis ma tahaksin minna veidi kaugemale. Te annate meile ühelt poolt konsolideeritud arvud ja teiselt poolt me teame, et tegelikult on poliitikad ju siseriiklikud ja kõik süsteemid, et äh, meil ei ole majandusliitu ju. Äh, te ütlete, et meil on äh, võrdsed võimalused, et meil, ähm, kas me lähme praeguses paketis piisavalt kaugele äh, kui me piirdume sellega, et me jälgime neid raskusi, selle asemel, et äh, liikuda edasi tõelise konsolideerimise poole Euroopa tasandil. ja teine küsimus, mind hämmastab üks asi, nimelt et nõukogu praegu kaldub sellesse, et äh, ta vähendab oma äh,, jätab mulje, et ta pädevus on väiksem kui parlamendil ja võimalused väiksemad. Äh, näiteks üks tekst äh, ja Keskpanga tekstis nagu ka komisjoni tekstis oli üks res-, kriisi lahendamise aspekt välja toodud ja Keskpank arvab, et see puudub, kuulub paketti, aga siis öeldakse meile, et nõukogu tegeleb sellega. kas te ei arva, et me peaksime sellesse paketti panema nii kriiside lahendamise äh, ja ka selle võib-olla, mida äh, härra Garcia Margallo mainis, nimelt see, et kuidas jõuda äh, pangandussektori äh, ümberkorraldamiseni Euroopas, see on väga huvitav. nimelt, kas me meil pole praegu vajadust paketti lisada pankade saneerimine. minu teada seda ei ole seni veel tehtud äh, ja see läheb äh, maksumaksjatele väga palju maksma, aitäh. Euh, ma vastaks teie esimesele märkusele, et ma olen täiesti nõus. me ise arvame, et komisjoni ettepanek ei ole piisav ja kõik teavad, et kom-, nõukogu äh, taganes komisjoni seisukohast, aga Teie olete seadusandjad äh, siin ja me teame, et äh, te äh, pöörate sellele suurt tähelepanu. ma olen täiesti nõus. ma ise olen rääkinud eelarve föderatsiooni laadsest asjast. meil on majandusliit, meil oleks vaja ka teatavat eelarveliidu aspekti, me saame sellega hakkama, kui meil on olemas väga hea järelevalve ja see, mis meil praegu on, ei vasta olukorra tõsidusele ja praegu on meil praktiliselt vaja ikkagi eelarveid, eelarveid ühiselt käsitleda. mis puudutab kriiside lahendust, siis meil on olnud nii palju raskusi selguse saamisel, et ma ei tahaks Pandora laegast uuesti avama hakata aga ma olen täiesti sõltuv parlamendi hinnangust ja parlamendi otsustest, parlamendi tahtest. mina kutsuks teid üles ettevaatusele, meil on nüüd olukord selgemaks saanud ja mulle neid, tundub see olevat äärmiselt oluline. mis puudutab pankasid, siis ma äh, sooviks mainida, et te olete just võtnud vastu olulisi otsuseid, mis puudutavad äh, Äh, mm, õigusaktide läbivaatamist, aga nüüd äh, tuleb meil luua ka vastavad institutsioonid. meil on olemas teekaart ähm, usaldatavuse järelevalve kohta ja ma arvan, et me peaksime praegu sellega piirduma. Well done, thank you very much um.... suur tänu. Dirk suur tänu, ma räägin hollandi keeles, kui tohib. minu küsimus on seotud Belgiaga. nagu te teate, on Belgia poliitiline olukord väga ebakindel. ametis on küll juba viis aastat valitsus, mis tegeleb igapäevaste küsimustega, aga inimesed ikkagi räägivad sellest, kas Belgia üldse suudab edasi eksisteerida, mina seda, sellest ei räägi, aga ma pigem räägiksin sellest, milline on Belgia side finantsturgudega. Saksamaa laenuprotsent on kaks ja pool, Belgia oma aga kolm ja pool ja see suureneb niisiis, milline on teie arvates sis-, side poliitilise ebakindluse vahel Belgias ja juttude vahel Belgia edasikestmisest ja teiselt poolt finantsturgudega, kus investorid soovivad, et nende riskid oleks kaetud? ma ütlen, et me jälgime loomulikult seda, mis kõigis riikides toimub ja me peame me peame olema alandlikud oma riikide demokraatia toimimise ees. mul ei ole mingeid kommentaare pra-, mis puudutab teie riigis toimuvaid poliitilisi arutelusid ja turgude arengut, ma ütleks lihtsalt, et äh, paljudes riikides me näeme, et meie demokraatia toimib ja et äh, meil on minu arvates väga oluline probleem ja parlamendisaadikud peavad mängima selles olulist rolli, et me peame teavitama oma kodanikke sellest, mis toimub, kuidas maailm tegelikult toimib ja see parem teavitamine oleks minu meelest praegustes oludes äärmiselt vajalik. aitäh, Philipp, palun! härra president, aitäh, et te jälle meie ette olete tulnud Euroopas on meil tegemist nii erasektori kui avaliku sektori võlakoormaga ja seda olukorda tuleb saneerida kahe tuhande kaheksandal aastal ja kahe tuhande üheksandal aastal siis kahe tuhande kümnendal aastal Kreeka kriis ja Iirimaa kriis, me oleme teinud äh, seda, et me oleme pangandussektorit äh, aidanud, aga kõigil on ju vastutus ja need, kes asja kinni maksavad, on ju lõpuks äh, maksumaksjad ja need maksumaksjad, kes kannatavad kõige rohkem finantssektori tegude all. mul on küsimused, et kas te arvate, et on õiglane, et see olukord niimoodi jätkub ja teiseks ütlete, et olu-, majandus toimib, kui te ütlete, et kõik liikmesriigid on e-, meetmeid võtnud, siis ei ole nii, kõik Äh, riigid ei ole meetmeid võtnud ja neil meetmetel ei ole äh, mõju avaldanud. nii et teine küsimus, kas need meetmed ei ole mitte kontraproduktiivsed ja kas nad ei avalda def-, sellist mõju, et äh, nende tulemusena liigume me deflatsiooni suunas? majandusjuhtimise aja, vallas on vaja äh, Äh, äärmiselt suurt julgust. ma konstateerin, et te olete väga ettevaatlik ähm, finantssektori suhtes, kes on väga vastutustundetult käitunud, kui tegemist on finantstehingute maksu või muude küsimustega, siis äh, ma ei saaks öelda, et Keskpank kutsuks meid üles äh, tugevamalt tegutsema, sellepärast et tuleb kinni pidada Basel kolmest ja paljudest teistest instrumentidest aitäh, ma üritan vastata teie küsimustele, ma võtan kõigepealt teie kolmanda küsimuse ja lõpetan esimesega. majandus, mõned maja, mõnedel majandustel ei lähe hästi. kui ma võin seda nii öelda, siis võib-olla on neil majandustel läinud varem liiga hästi. ärgem unustagem, et äh, tegemist on olukorraga, kus äh, meil on täpselt äh, vastandlik seisund sellele, mis meil oli äh, euro äh, loomisel. Need majandused, millel siis äh, läks halvasti, tegid suuri jõupingutusi, et oma konkurentsivõimet parandada. tollal me ütlesime, et tegemist on pommiga meie jala küljes, mida me peame mm, kaasa vedama ja nüüd majandused millel praegu ei lähe nii hästi, neil võib-olla läks liiga hästi tol ajal ma siin mõtlen nüüd äh, mingile teatavale kompensatsioonimehhanismile, et neil, kellel ei läinud väga hästi, neil läheb praegu paremini ja neil, kellel tollal läks äh, väga hästi, neil võib-olla on vaja praegu veidi äh, jõupingutusi teha. ma ei taha teile jätta muljet, et äh, ma äh, Äh, siin olen väga leebe kellegi suhtes, sest ajad on väga rasked, aga ma ei saa teile öelda midagi muud kui seda, et ala-, praegu selleks, et jõuda tagasi majanduskasvu faasi, äh, me oleme läbinud äh, majanduslanguse, mis oli kõige raskem pärast teist majand-, maailmasõda, et praegu on olukord veidi parem, kui ta oli enne ja paraneb iga kuuga. meie järgnevad, mm, järgnev hinnang olukorra arengule tuleb kahe päeva pärast, et te näete, milline see saab olema. mis puudutab teie märkust Äh, see oli terve, see oli, need olid koguni mitu märkust. Äh, ma arvan, et tuleb olla väga selge, et meil on vaja üheseid äh, vastuseid, kui te ütlete, et, et võlausaldajad peavad maksma ja et maksa, maksavad kinni oma äh, eelnevate viga, eelnevad vead, et need, kes on äh, turul olnud pikkade positsioonidega, peavad öö, mm, äh, raha kaotama ja need, kes on teie vastu lühikeste positsioonidega, peavad öö, äh, võitma. kõik asjad on alati väga keerulised, ei ole vaja liiga palju lihtsustada asju, mis on keerulised. et öö, on äh, turul pikki positsioone ja lühikesi positsioone ja kui me teeme ettepaneku, et inimestel, kes on, kellel on lühikesed positsioonid, et nad äh, no,, neid tuleks, et nemad peaksid võitma, siis äh, see ei suurenda stabiilsust. majandused on öelnud, et, valitsused on öelnud, et me kohaldame neid reegleid, mida kohaldatakse maja-, ülemaailmsel tasandil. IMF ju ka analüüsib olukorda riikides. kui äh, on võimalik, siis äh, fond toetab ja loomulikult äh, eurooplased ka toetavad, kui nad tahavad. kui nad ei taha, siis nad ei toeta, aga kui nad tahavad, siis nad toetavad. ja teine juhtum, mida me peame väga ebatõenäoliseks, valitsus on öelnud, ma nüüd tsiteerin teie, nende Nende, ma tsiteerin neid, et väga ebatõenäolisel juhul, kui mõni riik osutub maksejõuetuks, vaja on selgust, me ei saa anda vastu, vastandlikke signaale ja sellepärast ma arvan, et see reeglite selgemaks muutmine oli äärmiselt kasulik. Philipp, sa soovisid kirge näha täna hommikul, nüüd sa seda nägid. nüüd Nicolas Frontis aitäh, proua esineja. mul on väga hea meel, et te jälle siin olete, härra president, ja mul on hea meel, et te olete just praegu meie äh, koosolekul ning äh, palun lubage, et ma esitan aktuaalse küsimuse, mis on äh, väga oluline Kreekas praegusel hetkel. pärast üleeilset ECOFIN-i koosolekut kahekümne kaheksandal novembril, et nad äh, analüüsivad võimalust äh, laiendada, suurendada Kreekale IMF-ilt ja Eurotsoonilt antavat la-, antavaid laene, kas äh, see puudutab neid laene, mida antakse kuni aastani kaks tuhat kakskümmend üks, aga see probleem, mis meil massimeedias praegu on, on, et selline maksetähtaja pikendamine tähendab ka seda, et äh, meil on vaja pikendada ka kokkuhoiueelarveid. Kreekas on ju väga palju kokkuleppeid tehtud IMF-i ja Keskpangaga, et äh, tuleb eelarveid konsolideerida, et kui ähm, prognoos ei ole komisjoni hinnangul hea, kui avasekt-, avaliku sektori võlakoorem ei vähene, kas siis tuleb jätkata kokkuhoiupoliitikat või te arvate, et ka pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on Kreekal vaja ajada ekstreemset kokkuhoiupoliitikat ja et eelarve saab olema sama napp kui seni. aitäh. Nous avons nos responsabilités, we have our responsibilities. No, in the ECB, all the questions you are asking are questions for uh, the government. Need küsimused, mida te praegu küsisite, peaks olema suunatud valitsustele ja IMF-ile ma ei sooviks siin hakata sekkuma, see on üks Euroopa probleeme. paljud räägivad siin, võtavad sõna, kuigi neil ei ole tegelikult selleks mandaati. tuleb olla vastutustundlik, valitsused võtavad laene ja IMF ja komisjon vaatavad üle nende programmid ja annavad endale hinnangud. ma võin küll öelda, et Kreeka majanduse huvides on alaliselt naasta normaalselt toimiva majanduse juurde. see kärbete aeg on lihtsalt periood, kus on tohutul hulgal ebanormaalset eb,, ebanormaalset ja see aeg peab ju lõppema seega me peaksime lõpuks minema tagasi normaalse olukorra juurde. me peame paika panema mõistliku keskpika ja pika perspektiivi poliitika ja seda mõistavad kõik valitsused. suur tänu, Marta Andreasen! Uh, suur tänu, proua esinaine, suur tänu, president! intervjuus Le Progreele käesoleval kuul ütlesite te, et et see iseseisva riigi kontseptsioon tänapäeva maailmas enam ei kehti. kas selline arusaam mõjutab ka teie tööd EKP presidendina ja kui jah, siis äh, tooge palun üks näide. mina isiklikult usun, et sõltumatu rahvusriigi kontseptsioon on ainuõige. suur tänu! kuna tegemist on väga-väga olulise teemaga ütlesin ma, et me oleme tööle pannud uusi üksusi, mis äh, suudavad olulist rolli mängida ülemaailmsel areenil, sest on olemas ülemaailmne majandus, kus üks äh, juhtum USA-s, Lehman Brothersi kokkukukkumine võib mõjutada tervet maailma. seetõttu on meil ka ülemaailmsel tasandil tarvis ülemaailmset valitsuskorda hak-, äh, saamaks hakkama selle uue nähtusega, uue maailma majandus- ja rahanduskorraga. ma rahvusriikide puhul rääkisin sellest Westfali rahust ja öö, selle süsteemi põhistest rahvusriikidest, mis enam ei eksisteeri meil on olemas Euroopa ühtne valuuta ja majandus, see on, oli Euroopa algusest saadik meie esimeste liidrite unistuseks. ja just see uute väga vajalike üksuste ja Westfaali süsteemi rahvusriikide kombinatsioon peaks olema ideaaliks aga tõsi ta on, et on ka üksuseid, mis on rahvusriikide ja ülemaailmse juhtimise vahepeal. näiteks viiesaja miljoni inimese ja kahekümne seitsme riigi tasand. suur tänu, Hans-Peeter Martin. aitäh. Äh, selle ametikoha puhul on ju iseloomulik see, et vahel on need asjad kõnekamad, mida te ei ütle. näiteks aasta tagasi, kuidas oli olukord Kreekas ja täna ma tahaks mm, siin rääkida Hispaaniast. kas te palun võiksite meile selgitada? me teame, et äh, riigivõlg on suhteliselt madal, aga sellest hoolimata võlakirjade intressimäärad on väga palju tõusnud viimastel päevadel see, mida me teame kinnisvaralaenude kohta, ei tundu ka nii väga hirmutav olevat, välja arvatud juhul, kui teised teavad rohkem, kui meie teame. umbes sajast miljardist eurost on juttu mis võiksid olla kuskil veel peidus, aga me teame, et amortiseerimis, maakandmisvõimalused Hispaanias on hoopis teistsugused kui Kesk-Euroopa riikides. see tähendab, et kui nad peavad seda bilansis kajastama alles äh, ka viie aasta pärast, siis me võib-olla alles kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal saame teada, milline olukord tegelikult on. konkreetne küsimus, kas teil on äh, Äh, reaalne ülevaade Hispaania kinnisvaralaenude olukorrast ja kui jah, siis kas te võite meile äh, kuidagi vihjata, et milline see olukord on ja kas te võiksite endale ette kujutada seda, et kui üks neist hoiukassadest äh, või mm, pankadest nagu Santander või nii edasi pankrotti lähevad, kas need, kas see pankrot on võimalik või hindate te neid panku ka nii suurteks, et neid et nad on süsteemi ja süsteemi toimimise seisukohalt olulised. tuletaksin meile kõigile meelde, et aluslepingu kohaselt peame me tagama hinnastabiilsuse kuueteistkümnele riigile ja kolmesaja kolmekümnele miljonile inimesele. see on meie kohustus. seda oleme me teinud viimase kaheteist aasta jooksul keskmine inflatsioon aastas on olnud üks koma üheksakümmend seitse protsenti. hinnastabiilsus on euroalas tagatud vastavalt aluslepingutele ja olukord on see, selle koha pealt, see oli varem euroala, äh, Euroopa Liidu esimestes liikmesriikides. meie mandaat on ka tagada hinnastabiilsus järgmise kümne aasta jooksul. ülejäänud osad teie küsimusest ei puuduta absoluutselt meie mandaati, see ei ole meie kohustus ja need, neid küsimusi tuleb küsida teistelt. me, me peaksime kinni pidama ka verbaalsest distsipliinist, mis on hädavajalik de euh, la politique de, du pays. mina ei vastuta selle poli-, maksupoliitika eest ja ja ma ei vastuta järelevalve eest erinevates riikides. selle eest vastutavad nõukogu ja komisjon me oleme alati öelnud kõigile riikidele, et te peate võimalikult mõistlikult ja targalt äh, ja pidevalt äh, olukorda juhtima ja jälgima. samas samas peame me tagama euroala kui terviku korrektse toimimise ja selle liikmesriikide korrektse toimimise. ja me peame ka vältima liiga hägust suhtlust. niisiis, me peaksime tulema tagasi täpsema suhtluse juurde. ma öö, ei mõtle absoluutselt, et mina peaksin teadma midagi Hispaania pankade kohta. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua... suur tänu, president. väga erutava ettekande eest. esimene asi, millest te siin täna rääkisite, kui te tutvustasite komisjoni majandusjuhtimise paketti, siis oli, et Euroopa Keskpank kahtleb teatud ettepanekute mõttekuses, mis võiks nõrgendada ex-ante kontrolli riigivõla üle. ma räägin sellest, et äh, karistused võiksid peatada, peatuda riikide soovil või puhul või erakorraliste majandustingimuste puhul. palun selgitage. teine küsimus puudutab konkurentsivõimet. mina olen pärit Portugalist, kus tööõigus on väga paindumatu ja meie riigis on probleeme, seetõttu on meil tarvis paindlikumaid tööturureegleid. kas te arvate, et see on võimalik? suur tänu! suur tänu! ma ütlesin väga selgesti, et me soovime komisjoni teksti veelgi tugevdada majandusjuhtimise valdkonnas, ma tõin välja ka teatud näited selle kohta, mida seal võiks ette võtta. nii palju esimesest küsimusest, ma üksikasjadesse ei saa laskuda, sest me alles töötame selle dokumendi kallal. on ilmselge, et eranditult kõik riigid, isegi need, mille reaalmajanduse olukord on väga hea. aga kõik riigid võiksid läbi viia struktuurseid reforme, parandamaks oma majandusolukorda, see puudutab ka Portugali. ma nõustun teiega täiesti, et struktuursed reformid Portugalis, kaasa arvatud tööturureformid, võiksid aidata Portugalil ületada oma probleeme sest ilmselgelt reaalmajanduse kasv läbi struktuursete reformide on vägagi mõttekas, sii-, sellega peavad loomulikult kaasas käima mõistlikud poliitilised otsused. ja seda ka keskpikas ja pikemas perspektiivis. niisiis jah, ma nõustun teiega. Karin yes.. Karin, suur tänu! väga meeldiv on, et te tunnustate täielikult äh, parlamendi kaasotsustusõigust majandusjuhtimise paketi osas, nõukogu pole sellest veel päris hästi aru saanud, et parlamendil on uued pädevused. ja mina äh, ennetava äh, aspekti raportöörina kasvu- ja, äh, ja stabiilsuspaktis olen selle teie, teie sõnadega väga rahul. mul on kaks küsimust kõigepealt turud on ilmselgelt endiselt rahutud ja pole veel selge, kas Iirimaa on viimane riik, mis vajab päästmist või mitte. ja teiseks, sellel nädalavahetusel muutus pilt Euroopa stabiilsusmehhanismist selgemaks, aga mitte lõplikult selgeks. minu küsimus on, kas te olete näinud seda õigusloomeliste ettepanekute paketti, kas see on piisavalt tugev saamaks hakkama jätkuvate probleemidega turgudel ja teiseks, kas on sellel ka seos uue Euroopa stabiilsusmehhanismiga, kas me peaksime ootama selle arenguid, peaks, kas me peaks vastu võtma veel uusi õigusakte, et viia lõpule see õigusloomeline pakett, milline oleks teie arvamus? ma mõistan teie küsimust päris hästi. ma tunnen teile tõesti kaasa. meie demokraatlike institutsioonide ees, eriti Euroopa Parlamendi ees, EKP esindajana olen ma vägagi alandlik. ja nüüd see teine küsimus kõigepealt. mina arvan, et turud, investorid, vaatlejad on häiritud eelkõige sellest segadusest, et ei ole piisavalt selgust. nagu ma ütlesin, nädalavahetusel, nädalavahetuse selgitused olid kasulikud, ma ei öelnud, et me peaksime praegusel hetkel avama selle Pandora laeka. see ei pruugi olla just kõige parem mõte, kuigi ma mõistan teie seisukohta. nüüd, mis puudutab nii järelevalve kui ka äh, eelarve osa kasu- ja stabiilsuspaktist ja nende tugevdamist, siis ma sooviksin, et te läheksite võimalikult kaugele selle kvaasiföderatsiooni suunas, mida meil veel ei ole. ma mõistan seda väga hästi. nagu ma ütlesin, meil on endiselt see Westfali süsteem rahvusriikidega. aga ma sooviksin, et te läheksite võimalikult kaugele. nagu öeldud, me ei ole ise komisjoni ettepanekuga päris rahul ja arutelude käigus on see veelgi nõrgenenud. Teie olete seadusandja kuigi seda võib-olla ei mõisteta, sest äh, teil on see uus pädevus nüüd. aga kindlasti te suudate sellele väljakutsele uhkelt vastu astuda. mina ei muretse. Right, Berghard, it's your go now. Berghard, palun. härra president, mul on kaks lühikest küsimust esmalt, kuidas näeb Euroopa Keskpank oma tulevast rolli Euroopa kriiside lahendamise mehhanismis seni Euroopa Keskpank on oma ülesandega väga hästi hakkama saanud, nagu me äh, konstateerisime seda ka Euroopa Keskpanga aastaaruandes, aga tuleb öelda, et EKP on suuri summasid, äh, suurte summade eest ostnud üles äh, finantsraskustesse liikmesriikide riigivõlakirju ja ollakse sõltuvuses keskpanga rahast. milline saab olukord olla, olema edaspidi, et milline Euroopa Keskpanga roll saab olema kriisi lahendamismehhanismis ning teine äh, küsimus puudutab eurovõlakirju, see mm, olukord, see arutelu muutub jälle aktuaalsemaks, pooldajad ja vastased äh, esitavad oma argumendid, mina kuulun vastaste hulka, nemad esitavad äh, põhiseadust puudutavaid argumente, aga teisalt pooldajad ütlevad, et euro võlakirjade abil on võimalik äh, riigivõlgu umbes üksnes kuuekümne protsendi mm, ulatuses äh, refinantseerida. nii et äh, kuidas teie hindate mm, seda, seda olukorda, et turg on jaotatud kaheks? Thank you very much uh, for your question uh,. On the, again suur tänu! väärtpaberiturgude programm, nagu öeldud, tegemist ei ole äh, sellis-, selle raha juurde süstimisega, me tõmbame kogu selle liik-, sisse pandud likviidsuse uuesti tagasi. ehk et, et me jõuaksime ka normaalse rahanduspoliitika juurde uuesti kui meil on mõnes majanduses tegemist väga halvasti toimivate aspektidega, siis see on loomulikult probleem. ma ei saa siin kommenteerida igal pool levivaid erinevaid ideesid, nagu te teate, siis meie ei ole toetanud niinimetatud eurovõlakirju. loomulikult ei tohi iialgi öelda iial, ja igatahes valitsused praegusel hetkel liiguvad teises suunas selle. selle kuuekümne protsendi ja teiste selliste mõtete osas mul arvamust ei ole. suur tänu! Euh, la crise euh, rend impérieuse. Euh, härra president, kriis nõuab Euroopa riikide eelarve ja rahapoliitika paremat äh, konsolideerimist. EKP ei piirdu enam sellega, et üksnes võidelda inflatsiooni vastu ning äh, tema president äh, annab alati oma soovitused eelarvepoliitika kohta, ehkki ta ei vastuta selle eest. soovitused, mis on muidugi, mida me võiksime muidugi arutada, meil aga ei ole selleks aega EKP rahapoliitiline pragmatism, mis on üritanud vältida meil likviidsuskriisi ja mis on võimaldanud riikide võlakirju osta. Euroopa Keskpank on Kreeka puhul riigi võlakirju ostnud ja ma saan aru, et Keskpank on perifeersete riikide puhul sedasama teinud, me sooviksime selle kohta saama roh-, saada rohkem teavet. kaks küsimust, esiteks, kui äh, riigivõla probleemid Portugali ja Kreeka puhul veelgi levivad, kas äh, kas, äh, kas EKP ostaks siis Kreek-, Portugali ja Hispaania riigivõlakirju, nagu seda teeb USA keskpank, Äh, tegemist on võib-olla kõige tõhusama vahendiga selleks, et leevendada äh, intressiprobleeme ning teiseks, äh, te rääkisite vahetuskursi probleemidest ja et vahetuskursid peaksid peegeldama tasakaalu. kas Keskpank sekkuks, kui nõukogu mm, nõuaks seda? nagu ja Lissaboni lepingus on see võimalus ette nähtud, võib-olla on meil kunagi selline arutelu juba olemas ja EKP saaks äh, sekkuda nii, nagu seda saab teha USA keskpank, mida teie sellest arvate? mis puudutab esimest küsimust, siis äh, nõukogu otsus oli, et et me osaleme selles programmis, eesmärgiks on aidata an-, ja anda panus äh, meie ülekandemehhanismi paremasse toimimisse, meil ei ole selle kohta paremaid indikaatoreid kui meie sekkumiste äh, iga nädal äh, äh, äh iganädalane mm, määr mul ei ole kavas öelda rohkemat, mis puudutab seda programmi. ja me arvame, et võttes arvesse olukorda, võttes arvesse praegust majanduskeskkonda, on selline tegutsemine õige. mis puudutab vahetuskurssi, siis ähm, nagu ma just ütlesin, kaks probleemi, kaks keskset probleemi. üks ei ole uus, tegemist on probleemiga, mida, mis tekib, kui arenenud riikide valuutad vabalt liiguvad, meil on tegemist vaba liikumisega, ma ei suuda endale ette kujutada midagi muud kui seda, et me jätkame arutelusid äh, selles väikses äh, mm, ametiasutuste rühmas, äh, kuhu kuuluvad siis ka keskpangad ja ja kus tegeldakse siis äh, valuutakursside vaba kõikumisega. ja meie otsused langetatakse koos külastades teiste partneritega Ameerikas, äh, Jaapanis, Briti partnerid ja Kanada partnerid. mis puudutab äh, arenevaid riike, kellel on suuri ülejääke, siis äh, ma juba ütlesin, et meil on konsensus selles osas, et suurem paindlikkus oleks asjakohane, aitäh. aitäh, Robert, palun. härra president EKP võimaldab pankadel end äh, refinantseerida ähm, äärmiselt madalate intressidega. kas teil on mulje, et äh, pangad äh, ka klientidele võimaldavad soodsamatel tingimustel laenu saada ning teisalt on äh, hoiuseintresside äh, madalamad kui inflatsioon, teisalt äh, aga on marginaalid laen, väljaantavate laenude puhul äärmiselt suured. kas te võite kinnitada, et alates sellest aastast Hiina ei osta enam dollareid, vaid müüb dollareid, aga Hiina ostab nüüd eurosid? ei, seda ma ei saa kinnitada see puudutab nüüd teie küs-, teist küsimust. see küsimus tuleks esitada Hiina asutustele endale. mis puudutab panku, siis äh, meie arvame, ja see on väga oluline, et me saaksime tagada meie turumajanduse parima toimimise, võttes arvesse seda, et senini ja ma muidugi ei äh, sekku siin sellesse, mida nõukogu otsustab tuleviku jaoks, aga siiani me oleme arvanud, et meie intressimäär on olnud äh, kooskõlas äh, vajalikuga, ähm, sellega, mis on vajalik selleks, et tagada hindade stabiilsus. mis puudutab pank-, paraku siis tegem-, meil on pangajärelevalve tagatud, meil on olemas äh, liikmesriikides järelevalveasutused, neil on ka üle-euroopaline süsteem ja ju-, jaanis, jaanuaris see süsteem muutub. Te ütlete, et äh, pangad äh, teenivad liiga palju raha ja ei ei võimalda neid madalaid intressimääru mis nad äh, refinantseerimiseks saavad äh, oma klientidele. Äh, olukord aga on raskem ja pankade kasumlikkus ja nende omavahendid ei ole piisavad. ma arvan, et selles valdkonnas nagu ka teistes valdkondades on vaja läht-, lähtuda sellest, et äh, meil on väga keeru-, olukord väga keerukas, et me peame järelevalvet parandama ja see, selliseid otsuseid oletegi langetanud, aitäh uh,! Thank you, Ramo. Thank you very much, madam chair. Ramo, palun. Uh, viimase kolme aasta jooksul on turgude likviidsus Euroopas kahanenud oluliselt Ähm. eelmisel nädalal veel volinik Almunia ütles, et äh, Hispaania valitsus peaks äh, hajutama turgude kahtlusi äh, seoses Hispaania majanduse ja reformidega, mis on teie arvamus selles? Thank you uh.... aitäh, ma ei kommenteeri, nagu te juba teate, igapäevaselt äh, turgude funktsioneerimist. ma ütlen vaid, et äh, oli täiesti võimalik, et äh, vaatlejad ja mõned turuosalejad oma alahindasid tervet rida punkte ja ma oma varasemates vastustes olen juba paari sellist punkti mainanud, kus võib-olla äh, on asju alahinnatud, aga ka see, et nagu ütlesin, kõikide riikide puhul struktuuriformide läbiviimine aitaks parandada majanduse olukorda. ja see kehtib tõesti kõikide riikide puhul, kaasa arvatud Saksamaa puhul Saksamaa majandus on hakanud taastuma ja see oleks pidanud juba äh, tegelikult varemgi juhtuma, arvestades, mida konkurentsivõime seisukohast on tehtud. aga struktuuriformide kaudu potentsiaali tõstmine on tõesti võimalik ja oluline. ja ütlen veel kord, kõikide riikide puhul on see võimalus olemas, see on tõsine asi ja majandustel läheks tunduvalt paremini, kui strukturaalsed reformid oleks läbi viidud. aitäh, Viki, palun! suur tänu ja aitäh, et tuletasite meile meelde, et äh, ka majanduses on mõningaid positiivseid uudiseid, sest me kuuleme nii palju negatiivset kogu aeg ja vahel seeläbi ununeb, et ka positiivseid uudiseid on. turud on endiselt väga volatiilsed ja ma olen teiega nõus, et me peame väga hoolikalt valima oma sõnu ja saatma välja selged sõnumid, ma kindlasti ei taha äh, oma sõnades minna kaugemale oma mandaadist. aga mitte ainult poliitikud, vaid ka ajakirjanikud peaksid äh, mõtlema sellele, et nende sõnumid on selged ja et nad tõlgendaksid meid õigesti. tänases äh, ajakirjanduses Financial Timesi mm, Lexi veerus kirjeldati nädalavahetuse kokkulepet ja öeldakse, et pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat mehhanism ei hõlma riikide hulkade vähendamist, kui äh, raha, riikide rahandusministrid ei äh, lepi ühehäälselt kokku, et äh, vastav valitsus on maksejõuetu. kui ma seda äh, loen, siis siin on öeldud selge, et maksejõulisuse test on see, mille viib läbi komisjon, IMF ja EKP, mitte kahekümne seitsme liikmesriigi rahandusministri või siis ka viieteistkümne rahandusministri otsus. ma arvan, et eh, selle testi sõltumatutesse kätesse andmine on oluline samm edasi ja kui see tõesti nii on, siis see sõnum tuleks positiivsena saata turgudele. nii et kui oleks võimalik tagada, et kui tehakse otsus, et siis seda tõlgendatakse hoolikalt ja kui ajakirjanikel on küsimusi, siis nad esitavad need enne, kui nad lähevad uudist avaldama. veel üks asi, nädalavahetus veel üks äh, kollektiivhagi klausel ja mis saab võlakirjadest, mis äh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on juba riikide käes ja ma ei taha siin spekuleerida, aga kas te omalt poolt kommenteeriksite? aitäh! ma olen täiesti nõus teie esimese kommentaariga. me ei saa eh, olla rahulolevad ja tarvis on selgust, selgust ja veel kord selgust. see on valitsuste otsus, nad on teinud oma avalduse, see aitab asju kasulikult selgitada see on nagu nii-öelda luuletus, mis on nüüd siin olemas, selle tekst ei muutu, aga seda tuleb nüüd väga hoolikalt tõlgendada. ma arvan, et kõik valitsused äh, peavad ka ise suhtlema, ei saa siin äh, süüdistada vaid ajakirjandust, ka valitsuste näol on tegemist mitmehäälsusega ja ka siin on tarvis verbaalset distsipliini aitäh, Kei, palun järgmiseks. suur tänu, äh, härra president, suur tänu nõuannete eest, kahju, et eelmisel nädalal Strasbourgis ei olnud, et ei hoiatanud, et sõnade valikul peab hoolikas olema. me ei taha äh, elevante portselanipoes sellel raskel ajal lahti lasta, aga üks allikas Iirimaal ütleb, et te avaldasite survet Iirimaale selleks, et Iirimaa aktsepteeriks seda paketti ja nüüd kavatsete Portugalile avaldada samasugust survet. ma ei hakkaks äh, üldse seda küsimust tõstatama, kui see allikas ei oleks üks ministritest. Äh, kaks hinnainflatsiooni kontroll on olnud juba mitu aastat oluline, sama teema on seotud varade inflatsiooniga. et kui oli turgude ülekuumenemine juba kaks pool aastat tagasi ja missuguseid õppetunde Euroopa Keskpank on saanud tulevikuks seoses selle teemaga? on väga selge, et kui riik kuulub äh, üldsevaluuta piirkonda, mis on kontinentaalse mõõtmega ja mis ühendab kolmesadat kolmekümmet miljonit inimest, mis on suurem kui USA ja kui on keskpank, mille mandaadiks on tagada hinnastabiilsus ja arvest- ja hoida koos neid tohutuid majandusi tervikuna, siis tuleb mõista, et rahanduspoliitikat tuleb tervikuna koordineerida, me ei saa kohandada oma rahapoliitikat minevikus, arvestades Saksamaa vajadust, mis oleks kutsunud üles madalamate määrade järele, mis looks teatud raskusi teistele riikidele, me ei saa ühtse valuuta poliitikat tervikuna kohandada vaid Iirimaa või teiste probleemidega. me peame tagama hindade stabiilsuse kolmesaja kolmekümne miljoni elaniku tasandil, seda on väga oluline mõista ja mõista, et fiskaalpoliitika, makropoliitika üldisemalt ja ka järelevalvepoliitika, kuigi see sõltub riikide otsustest osaliselt, see vajab kohandamist ja riikide poliitikate väljatöötamisel tuleb arvestada sellega, et näiteks lähemas ja keskmises perspektiivis on kaks, kaks pool protsenti ainult kasvu. sellega tuleb arvestada, et esiti me ei saagi töötada, sest teisiti me ei saaks vastata vajadustele. me ei saa eelistada vaid üht väikest europiirkonna tükki teistele ja me kõik peame arvestama, missugused on nii-öelda võrdlusraamistikud järgmisteks aastateks me alati ütleme kõikidele valitsustele, et äh, püüdke teha kõik endast olenev, püüdke vältida suuremaid vigu, püüdke liikuda vähemalt õiges suunas, see tähendab struktuurireformide ja fiskaalse heaperemelikkuse suunas. aitäh, Astrid, palun! aitäh, härra president! üks öö, äh, mm, küsimustest, mis äh, alati meie öö, komisjoni järgmistel nädalatel kaheks jagab, on see võimalus äh, väljastada euro võlakirju. ma tean, milliseid probleeme nendega võiks tekkida, aga ma praegu sellest ei räägi, ma tahaks teilt küsida, et miks äh, eurovõlakirjad praeguses kontekstis ei ole sobivad, kas nad on tõesti sellise iseloomuga, et nad äh, julgustaksid öö, Äh, vabameel, vabamat ümberkäimist, aga meil on praegu vaja rangemat suhtumist ja teisalt, ähm, kas äh, Euroopa stabiilsusmehhanism ei vasta juba praegu teatavatele euro võlakirjade kriteeriumitele? me oleme ju äh, teatavad tingimused paika pannud juba, et kus on siis see põhimõtteline erinevus nende vahel ja ma sooviks teile äh, ka äh, aitäh öelda esmalt selle eest, et te väga selgelt tuletasite meelde, et euro on oma väärtust säilitanud paremini kui teised valuutad. ma loodan, et seda sõnumit ka kuulda, äh, kuulatakse. ja aitäh ka selle eest, et te kahe tuhande viiendal aastal stabiilsuspakti reformi puhul äh, Äh, ütlesite selgelt välja, et kes on nende reformide, äh, nende vigade autoriks, nimelt eurorühm, ja aitäh ka selle eest, mida te olete teinud hinnastabiilsuse tagamisel, tegemist on kõige parema sotsiaalpoliitikaga meie ühiskondade kõige vaesemate kihtide jaoks, aitäh! Euh, euh, aitäh, proua, ma loomulikult hindan väga teie tänusõnu ma ütleks lihtsalt, et äh, meil on üks äärmiselt oluline probleem ja tegemist on meie valitsuste meelekindlusega võtta tõepoolest arvesse seda vajadust, äh, mitte üksnes äh, ise hästi käituda, vaid et vaja on ka teiste üle järelevalvet teostada ja olla vastutustundlik. see ei ole kunagi valitsuste jaoks kerge öelda teisele valitsusele, et ei äh, käitu hästi, aga see on äh, see, mida me ootame sellelt äh, järelevalvelt, mida on vaja teostada. mis puudutab võlakirju, siis ma juba vastasin sellele, me ei ole kunagi neid toetanud. nii palju, kui mina olen aru saanud, eurovõlakirjad on nende pooldajate arvates äh, võlakirjad, mis, äh, äh, millele annavad garantii erinevad riigid ühiselt. Teil on muidugi õigus öeldes, et ISF on tegelikult ju üks selline võimalus mm, see otsus on esimest korda nüüd tehtud aga nagu ma ühe varasema küsimuse puhul ütlesin, meil ei ole seisukohta ega ka huvi, et oleks sellised äh, joint and several mm, väärtpaberid ja mul ei ole ka seisukohta selle kuuekümne protsendi kohta, mida siin juba mainiti, sest vastavad äh, ettepanekud on tehtud. Eh, eh, aitäh, Anton, suur tänu. ma olen teiega nõus, et see valuutasõna on, sõda on tõesti väga ebasoovitav ja me püüame tagada järjekindla monitooringu rahasüsteemi ja rahvusvahelisest rahasüsteemi reformis, kuidas on EKP kaasatud ja teiseks, selleks, et muuta rahasüsteeme paindlikumaks, seda tuleb teha järk-järgult, järk-järguline lähenemine ei tähenda, et see peaks olema aeglane, kas te olete sellega nõus? ja kvantitatiivne leevendus seoses USA-ga, kas siin on suuremat koordineerimist USA võimudega oodata. aitäh küsimuse eest. kõigepealt rahvusvaheline rahandussüsteem. oluline on kaalul olevate küsimuste keerukus. ma mõtlesin, et ma näen siin kahte olulist küsimust suuremad valuutad ja nende vahelised seosed, mis on suurem režiim alates äh, seitsmekümnendast Bretton Woodsi süsteemi laienemisest ja ka äh, arenevate majanduste valuutad, see oli teie teine küsimus, ma ütleksin äh, et äh, minu arusaamine kõnealustest riikidest, et jah, see võib olla järk-järguline korrapärane protsess, et võimaldada neil selgelt väljendada paindlikkust ja nagu on ka globaalne konsensus, G kakskümmend mainis samuti seda punkti ja ma arvan, et peame vaatama, mis on praegune ülemaailmne konsensus ja seda on võib-olla lihtsam öelda kui teha, paljud küsimused on äärmiselt delikaatsed, kolmas küsimus, ma pean ütlema, et ähm, me alati oleme Föderaalreserviga USA-s äh, olnud väga kindlates sõbralikes suhetes ja ilma koostööta, mis meil USA Föderaalreserviga oli, ei oleks meil olnud suutlikkust kriisile vastu panna samal moel kahe tuhande kaheksandal ja üheksandal aastal, sealhulgas võimalus, mille Föderaalreserv andis pakkuda dollari likviidsust seoses äh, vahetuskokkuleppega, mis meil nendega oli. nii et ma arvan, et äh, globaalsel tasandil on äärmiselt oluline, et oleksid kindlad usaldusväärsed suhted suuremate keskpankade vahel ja see kehtib nii USA keskpangaga kui ka Inglismaa pangaga, Jaapani ja ka teiste süsteemsete keskpankadega, kaasa arvatud arenevates riikides. Äh, aitäh, ma nüüd äh, teen midagi, mida ma tihti ei tee, ma ütlen mõne sõna sessiooni lõpetuseks äh, omalt poolt, te ütlesite rohkem kui ühel korral, et te ei taha uuesti minna selle kallale, kuhu nõukogu ja me oleme jõudnud alalise stabiilsusmehhanismiga ja see on paljudes komisjoni liikmete eh, südames ja võib-olla te ei taha kommenteerida ka seda, mida mina nüüd ütlen, aga ma olen üllatunud eh, nende vahendite raames, mida praegu kasutatakse, et tasakaal eelarvest finantseeritavate mehhanismide ja fondi vahel ja see, et äh, üsna vähe raha fondist, mis muudab olukorra keeruliseks ja ei ole võib-olla päris õige pretsedent, kui me vaatame intressimääru siis võib-olla me oleme loonud süsteemi, mis vähemalt selles mõttes äh, on vähem soodus kui IMF ja ma sean selle tarkuse küsimuse alla. ma saan muidugi väga hästi aru äh, Euroopa solidaarsuse vajadusest, aga edasistel kohtumistel ma loodan, et mõningatest probleemidest me võiksime püüda äh, lahendada ja käsitleda, muidu kindlasti võib kuulda murettekitavaid hääli. eriti kuna nende otsuste tegemise protsess ei ole alati olnud väga läbipaistev. ma ei tea, kas te tahate seda kommenteerida, aga need olid mõningad minu mõtted ja järgmine nädal plaasis intressimehhanismide intressimäärade mehhanismiga võib siin samuti teatud asju arutada. aitäh nende kommentaaride eest, me usume, et äh, kõik institutsioonid peavad täitma oma vastutust ja seda kandma ja me oleme püüdnud samuti ise olla vastutavad ning ka parla-, parlamendile selgitada, mida me teeme ja see peaks olema nii kõikide institutsioonide puhul. meie nõuanne oli, et niipea kui otsustatakse luua mehhanism ja antud juhul see päästefond, siis äh, peaks olema nii paindlik kui võimalik ja et see oleks samas nii kasulik kui võimalik, see on juba kainest mõistusest lähtudes nii. valitsused ja parlamendid ja ma räägin siin liikmesriikide parlamentidest, vaatavad seda kindlasti omamoodi ja mm, me peame ju järgima ka demokraatia nõudeid, aga et kui seda otsustatakse teha, et siis ole nii paindlik kui võimalik, nii praktiline kui võimalik. ja ühesõnaga, et kui otsustatakse seda teed minna aga rohkem kui kunagi varem praegusel raskel ajal ei saa istuda paigalt, tarvis on valida õige suund ja ka EKP puhul ma võin seda öelda, me peame tugevdama avalike asutuste autoriteeti ja sest nende autoriteedile on võimalik äh, üles ehitada äh, need nõudlikud meetmed ja nõudlikuks jääme me veel ilmselt tükiks ajaks. suur tänu ja sellega on meie rahandusdialoog lõppenud ja nüüd teil on meist väike puhkus järgmise aasta märtsini, kuigi me ilmselt kohtume mõnedel, mõnedes muudes kohtades muus kontekstis, aitäh! I'm sorry about that. no, no, no, I understand. I, I, I, I was using the vehicle because I, I just want to point out, I don't go to the